Good day, everybody. Buongiorno, come stai? Good day, everybody. Thank you for being here. And let's get... tere hommikust, kallid kolleegid, suur aitäh siia tulemast. ütlen kohe teile ära, enne kui me alustame tööga, et äh, täna on üks sellistest päevadest, mis on väga töine meile komisjonis. meil on väga äh, tihe päevakord. hakkame seda otsast nüüd äh, läbi võtma ja annan seega teada järgmist. Te olete alati palunud, et äh, ajastusest kinni peetakse, aga tõesti, täna on selline hetk, kus me peame tõesti väga tõsiselt oma ajakavast kinni pidama ja ma olen tõesti väga range, kui ma hakkan kõneaega eraldama ja jagama Need, kellel on nii-öelda oluline roll mängida, saavad kaks minutit ja teised, kes tahavad küsimusi esitada, saavad äh, maksimaalselt ühe minuti, rohkem ei ole lihtsalt võimalik, sest et täna on tõesti üks sellistest päevadest, kus äh, aegu, aega raisata ei ole. Äh, võtame nüüd päevakorra vastu, kinnitame selle. vastuväiteid ei ole, siis on päevakord kinnitatud, juhataja teadaanded meil on tra-, tõlge mm, peaaegu kõikidesse keeltesse ja nüüd äh, Äh, raportööride määramine Kris Peters, äh, libe mitte seadusloomeline algatusraport digitaalteenuste äh, akt, Javier Moreno Sanchez, raportöör libe raporti küsimuses, mis puudutab äh, sinise kaardi äh, teemat, siis Helena Jontševa on EASO raportöör, Mirjam Talli on Mm, seadusliku töö eesmärgil toimuva ränderaport, mm, Alice Kunke, äh, horisontaalse võrdse kohtlemise direktiivi raportöör, nüüd äh, siis äh, arvamused järgmiseks, Laurent Vints on raportöör mandaadi osas läbirääkimisteks Ühendkuningriigiga, Paul Tang digitaalteenuste, Asita Kanko äh, Ähm, tehisintellektiga seonduv arvamus ja Patrick Jaaki ähm, äh, kriminaalõigusega seonduv raport või arvamus ja me peame need äh, äh, määramised kinnitama, kui kõik on nõus, siis liigume edasi. annan ka teada, et varsti oh, ehk siis täpsemini homme on meil ka äh, kella kaksteist viieteistkümneks ette nähtud elektrooniline hääletus. palun pidage seda meeles ja võtke oma hääletuskaardid kaasa. ja nüüd liigume edasi esimese sisulise päevakorrapunkti juurde, eh, mis eh, pakub tegevust terveks hommikuks. tegemist on eh, kuulamisega, mis puudutab Dublin kolme määruse rakendamist. ei ole Dublin neli, Dublin kolm on, mida me siin püüame rakendada niisiis, me arutame äh, Dublin kolme määruse rakendamist. eelmise aasta sügisel otsustasime me asja süvitsi vaadata ja see on ääretult oluline selleks, et äh, äh, blokaadist vabastada, kui nii võib öelda, terve varjupaiga eh, toimik eh, ja komisjon ei ole avaldanud raporteid eh, rakendamise teemal alates aastast kaks tuhat kuusteist, mistõttu raportöör ja variraportöörid on selle teema nüüd meie tähelepanu orbiiti toonud ja meie peame pakkuma siis tausta, informatsiooni selle koostamise ja ka rakendamise kohta selleks, et äh, valmistuda äh, selle õigusloomelise akti äh, nii-öelda lõppvaatuseks, mis on liigagi kaua blokeeritud olnud. meil on siin erinevad paneelid. esimeses plaan, paneelis on Kreeka, Saksa, Rootsi, Hispaania, Itaalia esindajad ning teises paneelis on sidusrühmade esindajad ja teised esindatud ja siis me kuulame ära, mis on öeldud meie raportööril, kolleegil Kelleril ja variraportööridel, kuulame ära siis ka variraportöörid ning siis pärast seda on võimalus arutelu pidada kohalolevate parlamendisaadikutega, aga ma tõesti panen teile südamele, et esitage küsimused ühe minuti jooksul, variraportöörid ja raportöörid saavad kaks minutit. kõigepealt kuulame ära proua Tšossa, Aldi Vali, ma loodan, et ma õigesti teie nime hääldasin, Ali, Ali Rihaui, äh, esimees vabandab äh, nime vale häälduse pärast üleüldine pagulaste juhitud võrgustik. Äh, teie nägemus asjadest on väga oluline. Teil on umbes seitse minutit kõneaega, kas sellest teile piisab? seitse, no hea küll, kaheksa minutit võite ka saada, palun. aitäh teile. tere hommikust kõigile. kõigepealt tahaksin tänada teid selle võimaluse eest ja, ja mul on väga hea meel siin teie hulgas olla, jagamaks oma kogemusi ja nägemusi Dublini määrusest sest äh, mina olen äh, Dublini nii-öelda äh, üleelanu, kui nii võib öelda. ja enne kui ma alustan oma kõnega, siis tahaksin, et kõik siin saalis mõtleksid järgnevatele küsimustele. kas siin saalis on keegi, kes on kogenud seda, et nad on pidanud oma kodu, töökoha, sõbrad või pere maha jätma? kas siin on keegi, kes mm, saab tagada et temast ei saa ümber asutatud isik või pagulane mis tahes sündmuste tõttu, mis võivad aset leida. ja viimane küsimus, kas siin on keegi, kes suudab äh, ette kujutada sellist olukorda ja ma loodan, et mitte keegi sellisesse olukorda ei satu, kus te otsustate lahkuda. kas te suudate sellist olukorda ette kujutada? kas te suudate ette kujutada, millisesse riiki te äh, proovite jõuda, et varjupaika taotleda? niisiis, tere hommikust veel kord, minu äh, nimi on äh, Shaza. Äh, ma olen Saksamaal asuv pagulane. enne seda mm, töötasin ma Süürias kaheksa aastat ÜRO raames ja seda enne, kui ma arvasin, et minust endast pagulane saab. kuidas minu teekond algas? Äh, mina taotlesin varjupaika Rootsisse, aga mul oli USA viisa ja siis mind peatati äh, Rootsis, ma olin seal poolteist aastat äh, ja seal oli USA ja Rootsi vaheline võitlus selles osas, kes minu juhtumiga tegelema hakkab. ma tean, et seal ei ole Dublinit, aga mulle öeldi, et seal on mingi muu konventsioon, mis kehtib. pärast poolteist aastat langetati otsus, et et USA mind vastu ei võta, kuid ka Rootsi keeldus minu juhtumiga tegelemast ja mulle öeldi, et te võite jääda siia neljaks aastaks, enne kui eh, saate uue taotluse teha ja selle pooleteise aasta jooksul ei saanud ma töötada, õppida, ma ei saanud eh, tegeleda asjadega, mis kuuluvad normaalse elu juurde enne kui ma otsustasin põgeneda selle kõige ees, sellepärast et ma otsustasin mitte veel kord poolteist aastat ja nelja aastat ootamisele äh, kulutada Rootsis, otsustasin ma, et äh, ma lähen mujale ja proovin varjupaika mujal taotleda. siis ma läksin Saksamaale Saksamaal eh, esitasime uue taotluse, nad teadsid, et eh, Rootsi on minu taotluse tagasi lükanud, Dublini süsteem eh, näitas seda neile ja nemad ütlesid seal Saksamaal, et hea küll, me peame vaatama, kas meie teid vastu võtta saame või mitte. ja taas algas aastane ootamisperiood, enne kui ma lõppotsuse kätte sain ja selle aja jooksul ma ei saanud teha mitte midagi, ma ei saanud integratsioonikursustele registreeruda, mitte midagi ei saanud teha. minu elu pandi pausile. ja eh, mina alustasin oma seda teekonda ambitsioonikalt, eh, tahtsin olla aktiivne, õppida keelt, eh, tahtsin teha tööd, ma olin varasemalt ÜRO raames tööd teinud ja ma tahtsin olla uuele koduriigile ka kasulik. aga lõpuks olin ma demotiveeritud, kannatasin depressiooni all ja tõesti, mul tekkisid nii füüsiliselt, füüsilised kui vaimsed probleemid. <clears throat> Dublini süsteemi kohaselt võib öelda, et et ähm, seda ongi põhjustanud pagulastele äh, Dublini süsteem, me peame mõtlema, äh, kuidas see süsteem mõjutab äh, sellega seotud kogukondi, me peame nende kogukondadega rääkima. me ei saa keskenduda ainult kontorilaudade taga istuvatele inimestele, kes vaatavad meie elusid kui statistikat või erinevaid juhtumeid. ja seetõttu ma tahaksin öelda, et meie häält tuleks kuulda võtta. tõesti, ma arvan, et see on parim, mida me teha saame. me peame kuulama, mida inimesed on kogenud äh, seoses Dubliniga ja siis me saame teada, kus on see edukas olnud, kus on vajakajäämised, sellepärast et nende statistiliste arvude ja juhtumite taga on inimesed. meil on vaja inimpõhist lähenemist Äh, mitte statistikat. Äh, äh, ja ma tegin tööd UNCR-i juures ja mul oli tuhandeid dokumente, juhtumeid, väga suur töökoormus oli ja mina ei mõelnud ka kunagi inimestele nende numbrite taga, nende kaustade vahel. ma lihtsalt vaatasin, et oi, mul on väga palju tööd vaja teha ära veel. istusin oma väikeses kontoris ja seal oli kakskümmend tuhat erinevaid inimesi puudutavaid suurt faili, eh, naised, lapsed, kes kannatasid eh, ja nii edasi. ja seetõttu minu arvates ei ole see lähenemine väga hea lähenemine, sest et me otsustame ju inimeste elude üle. ja me ei mõtlegi selle peale, et võib-olla kunagi olen mina üks nendest paljudest juhtumitest seal toimikukaustade vahel. mina ka ei mõelnud sellele varem, mina ka ei arvanud, et mina, minu vennad või õed, minu pereliikmed äh, satuvad sellisesse olukorda. Äh, minu vaatenurgast lähtuvalt, pagulase vaatenurgast lähtuvalt võib öelda, et äh, Dublin on eh, teatud eh, juhtudel nagu läbi kukkunud, selle asemel, et vastutust eh, jagada liikmesriikidega, lükatakse vastutust teiste kukile. me praegu näeme seda, et toimub pallimäng pagulaste eludega, riigid lihtsalt veeretavad need teiste riikide kraesse. aga tegemist on inimestega, kellel on väga raske olnud elus. Nad ei saa õppida, töötada, koolis käia isegi selle perioodi jooksul, kui nad ootama peavad. minu kogemus näitab seda, kuidas Dublini süsteem takistab meid otsimast turvalist elupaika ja tegutsemast takistab ta ka siin tuleb rääkida pagulaste teemadega tegelemise vastuse jagamisest näiteks. Itaalia on saanud umbes kolmandiku varjupaigataotlustest, mm, Kreeka samamoodi, Ungari ei vaata enam või ei võta enam taotlusi vastu ja seetõttu tundub, et see Dublini süsteem ei toimi tegelikult võib rääkida ka inimõiguste rikkumisest selle lähenemise puhul. inimesi ei korralda, kohelda äh, võrdselt. inimõigusi vaadeldakse erinevates riikides erinevalt, näiteks äh, Kreeka laagrites olevad inimesed, kas te olete seal käinud, kas te olete näinud, millistes tingimustes inimesed seal elavad? kui meie või, või riigid pigem tagaksid kõik teenused võrdselt asemel eh, kõikidele inimestele, siis ei oleks see enam nii oluline, kus inimene on, kui Kreekas ja Saksamaal oleks tagatud samad tingimused. nüüd eh, meie pereliikmete küsimus ka, sageli pereliikmeid ei kaasata protsessi ning meie et tahame, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid Äh, räägiksid äh, otse äh, nende inimestega, keda see kõik mõjutab ja prooviksid seeläbi leida lahendusi ja minu soovitused on siis järgmised. minu kogemus on pannud mind uskuma, et lahendus pagulasprobleemile saab alguse sellest, et pagulasi kaasatakse nende lahenduste otsimisse. iga inimese lugu on erinev, aga väljakutsed, millega me oleme silmitsi, on võrdlemisi sarnased ma tahaksin rõhutada veel kord seda, et äh, liikumisvabaduse piiramine, äh, mida Dublini süsteem on ka loonud, äh, on üks peamisteks väljakutseteks, mida pagulased Euroopas peavad taluma ja nende jaoks meist, kes on saanud hea lahenduse lõpule, me oleme priviligeeritud aga see, kui meie õigused on tagatud, see ei tohiks olla privileeg, see peaks olema äh, norm. me peame mõtlema inimestele nende numbrite ja, ja kaustade taga. me peame looma süsteemi, mis äh, kohtleb inimesi väärikalt, aitäh. Shared... aitäh. You shared your testimony with candor. rääkisite väga ausalt ja kirglikult oma kogemustest, suur tänu teile! nüüd alustame teiste esinejatega, kes esindavad äh, riiklikke ameteid ning on täna siia kõnelema kutsutud. meenutan teile, et palun pidage kinni kõneajast. Teil on igalühel kümme minutit, kui saate hakkama üheksaga, siis äh, on teil meie igavene tänu. jätkame nüüd saks-, Kreeka, Saksamaa on esimesed. Kreeka, kas te olete valmis? Teil on üheksa minutit, palun. mina olen Markus Karabiens ning juhin Kreekas varjupaiga ametit. mina räägin teile täna proua Papatiluga Ateenast täname komisjoni selle algatuse eest ja et kutsusite meid äh, kõnelema ning võimaldasite seda videokonverentsi kaudu. me leiame, et on tagatagumine aeg äh, Dublini määrus läbi vaadata, vaadata üle, kas sellega on täidetud äh, eesmärke, mida sooviti täidetada nimelt, eh, kas on eh, tagatud alaealiste kaitse, kas on eh, võimalik, võimalikult kiiresti määratleda, milline liikmesriik vastutab varjupaigamenetluse rahvusvahelise kaitse andmise eest. aga enne, kui me neid küsimusi saame esitada, peaksime mõtlema konteksti peale, milles Dublin kolm määrus koostati ja vastu võeti. määrusega sooviti võidelda selliste rändeprobleemide vastu, mis ei olnud äh, seotud massilise rändega. seega on aeg vaadata üle Dublin kolm määrus selles uues kontekstis, mille on kujundanud äh, aastal kaks tuhat viisteist aset leidnud sündmused kriis on küll möödunud, varjupaigataotluste arv Euroopas on langenud kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tasemele, aga varjupaiga taotlused erinevates riikides on endiselt Äh, väga erinevad. Äh, suurem hulk äh, varjupaigataotlusi esitatakse viim-, on esitatud viimase kahe aasta jooksul saartel ja rannikuriikides. aastal kaks tuhat üheksateist registreeris varjupaigatalitus seitsekümmend seitse tuhat ka-, kakssada varjupaigataotlust, taotlust Lesbose saarel kakskümmend ka-, üle kahekümne kahe tuhande neist. kui Lesbos oleks äh, eraldi liikmesriik, siis oleks seal äh, kümnes, oleks nad kümnendal kohal varjupaigataotluste esitamise arvestuses, kui me mõtleme nüüd, milliseid muudatusi on määruses vaja, siis esitaksime neid, mille, mida oleks vaja Kreekas. perekondade taasühendamine on väga tähtsal kohal määruses, eriti just silmas pidades alaealiste õigusi ja kohta perekonnas. kümnest tuhandest Kreeka üksusele esitatud taotlusest viimase kahe aasta jooksul. Neist valdav enamus puudutas äh, perekonna taasühendamise juhtumeid. mitmeid praktilisi probleeme on esile kerkinud artiklite kaheksa kuni üksteist äh, rakendamisega, need puudutavad perekonna taasühendamist võib julgelt öelda, et on väga suured käärid selle vahel, kuidas äh, Dublini üksused üle kogu Euroopa liikmesriikides äh, määrust rakendavad. üks küsimusi, mis va-, vajab lahendamist, on tõendite küsimus, milliseid tõendeid kasutatakse, mis on tõendamise aluseks perekonnasidemete tõestamisel. mõned liikmesriigid on kehtestanud väga kõrge tõendite standardi. kaudsetest tõenditest ei piisa nendes liikmesriikides, näiteks soovitakse DNA-teste perekonna taasühendamise juhtumites ning teisest küljest on äh, liikmesriike, mis äh, arvestavad ka kaudseid äh, tõendeid või osaliselt kättesaadavaid tõendeid. seega me peame tõstma vajalike tõendite taset selleks, et oleks alust perekonna ühendamise juhtumina käsitleda. samuti äh, tuleb vaadata, mis on see ajaperiood, mille jooksul tuleb perekond taas ühendada. seoses alaealistega on, on võimalik tõlgendada määrust mitmeti, mõned liikmesriigid on korranud, et perekonnaliikmetel peab olema teatav õiguslik staatus, perekonnaliige peab olema kas äh, resident või kodanik, sellistel juhtudel ei jää perekonna taasühendamise juhtumid Dublin kolme määruse alla vastavalt artiklile kaheksa, aga mõned liikmesriigid on keeldunud kaheksandat artiklit rakendamast, kui sugulane või pereliige on saanud ajutise elamisloa on ka juhtumeid, kus keeldutakse perekonda taasühendamist, kui laps, kui alaealine on vahepeal saanud täis ealiseks, äh, eirates seega artiklit seitse lõige kaks samas määruses. samuti tuleb silmas pidada põhikohustust äh, tulenevalt määrusest, pidada silmas alaealise äh, õigusi, kuna artiklis kakskümmend neli põhiõiguste hartas on selline tekst alaealiste osas äh, tuleb nentida, et Kreeka Dublini üksus on välja töötanud seoses äh, koos EASO, UNHCR-i ja teiste ametitega äh, vahendi, kuidas hinnata alaealiste par-, par-, huvisid, mida menetluses arvesse võtta seoses Dublini määrusega ning see vahend võimaldab lihtsustada saatjate alaealiste ühendamist nende perekonnaga ning aitab tagada neile rahvusvahelise kaitse Kreekas, kui nende sugulased elavad teises Euroopa Liidu liikmesriigid. meie leiame, et see vahend on üks parimatest tavadest, mida saab teistega jagada, et kaitsta alaealiste huve ja õigusi tegemaks rahvusvahelisel tasandil koostööd, äh, et parandada Dublini määruse rakendamist. see aitab äh, täita mitmeid kriteeriumeid, äh, mis on Dublini määruses kirja pandud. näiteks kõigi asjakohaste isikutega, kaasa arvatud alaealisega, viiakse läbi vestlused, vestlustest saadud teave täiendatakse vajalike dokumentidega. meie eesmärgiks on jõuda täpse usaldusväärte teabeni seoses esitatud äh, taotlusega, selleks kasutame parimate huvide tagamise äh, vahendit, selleks teeme koostööd teiste Dublini üksustega, et äh, alaealine jõuaks oma perekonna juurde. mis puudutab taotlusi, mida, mis on esitatud Kreeka Dublini üksusele, taotluse alusel äh, vaadatakse Eurodaki andmete alusel, ku-, kellel on vastutus tegele-, menetleda vastavat äh, avaldust, siin on veel äh, paranem-, parandamisruumi, saabumisriigi kriteerium tähendab, et et äh, piiriäärsetel riikidel on suurem koormus, äh, eriti just äh, vastuvõtusüsteemides. Kreeka Dublini üksus on saanud aastal kaks tuhat üheksateist seitsesada kümme taotlust, see on, arv on kasvanud seoses, võrreldes kahe tuhande kaheteist, kaheksateistkümnenda aastaga kokkuvõtteks, võttes arvesse, et aeg on napp täna, tahan öelda, et võimalikud äh, probleemkohad Dublin kolme määruses võivad olla seotud määruse struktuuriga, aga kindlasti ka sellega, kuidas seda tegelikult rakendatakse tegemist on väga keeruka määrusega, selle tõlgendamine erineb liikmesriikides ning võib juhtuda, et Äh, ei õnnestu määruse eesmärgi täita. sisenemise liikmesriik äh, kannab palju suuremat koormat seoses äh, taotluste arvuga, lisaks tuleb arvesse võtta neid juhtumeid, kus e-, taotlus esitatakse mitmes liikmesriigis, perekonna taasühendamise eeskirju ei rakendata ühtselt üle kogu Euroopas kasutatakse erandeid, aga neid erandeid peaks kasutama selleks, et perekonnad äh, koos saaksid püsida. Dublini määruse eesmärgid tuleb läbi vaadata, tuleb luua selline süsteem, mis toimiks, aga oleks kriisiolukorras ka vastupidav samuti ei tohiks jääda ebaproportsionaalne koormus teatud liikmesriikidele see tähendaks, et mõned liikmesriigid on pidevas kriisiolukorras, teised aga mitte. praegu on süsteemist puudu just selline õiglane mehhanism ja meie leiame, et selleks, et süsteem oleks õiglane, on vaja objektiivseid kriteeriume. aitäh, aitäh, härra Karavias, et rääkisite meile Kreeka Dublini üksusest palun aga järgnevaid kõnelejaid pidada kinni kõneajast, kuna meil on täna väga tihe päevakord, meil on kaks paneeli vaja ära kuulata, raportöör, variraportöörid samuti ning võimalik äh, arutelu, palun kõnelejaid, et te peaksite kinni kõneajast, sellest oleks meile väga palju abi. suur tänu, härra Karavias, teie sõnavõtu eest, nüüd äh, anname sõna härra Ralf Lesserile Saksamaalt, äh, siseministeeriumist kes on äh, varjupaiga õiguse ja varjupaigasüsteemi osakonna asejuht ning äh, härra Schimmel Fenning, kes juhib Dublini keskuse üksust. üheksa minutit, kindlasti mitte üle kümne minuti. palun. Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Mein Name ist Frank Schimmelfenn. Ich bin tere hommikust kõigile, mina juhin äh, Saksa Dublini üksust ja ma tõesti püüan äh, kõneajast kinni pidada, mina tahan rääkida äh, Dublin kolme määruse probleemidest ja selle ellurakendamise probleemidest Saksamaal ja see Mm, olukord on selline, et liidumaad on äh, vastutavad selle läbiviimise eest, kui me räägime, või ellurakendamise eest. Mm, Saksamaal äh, jagatakse pagulased äh, teatud valemi alusel kõikide liidumaade vahel ning inimesed või varjupaigataotlejad registreeritakse nendes kohtades, kuhu nad saadetakse, siis viiakse läbi ka tervisekontroll ja haavatavuse kontroll. järgmine eh, samm on see, et kontrollitakse ka eh, VIS ja SIS süsteemis andmeid inimeste kohta ja pärast seda leiab aset esimene varjupaigataotleja küsitlus, kus äh, küsitakse infot, äh, mis on oluline Dublini kolm määruse rakendamise kontekstis. Äh, Saksamaal on kolm kesksed Dublini määruse ähm, nii-öelda peakontorid kolmes eri linnas ja sinna äh, jõuab siis lõpuks see info kokku ning ähm, äh, nagu teisteski liikmesriikides äh, Äh, püüame me siiski teha kõik selleks, et positiivne otsus langetada äh, ja me teeme kõik selleks, et äh, info oleks täiuslik, selleks et selle teemaga tegeleda ja iga taotlusega tegelemiseks on ka konkreetne ajaperiood ette nähtud. politsei ja liidumaade vaheline tegevus Dublin kolme määruse jõustamisel on kordani, koordin-, neeritud. Saksamaal on äh, väga palju varjupaigataotlusi esitatud, umbes kolmkümmend tuhat äh, on saanud äh, jaatava vastuse ja ähm, aga me, meil on ka veel suuri probleeme ja lünkasid, millega tuleb tegeleda Äh, Saksamaal leiab aset umbes kolmandik kõikidest äh, Dublini kolmekohastest varjupaigataotluse menetlustest. Äh, kui me räägime igapäevasest tööst, siis meil on erinevaid probleeme ka koostöös liikmesriikidega, jah, meil on määrus, meil on rakendusmäärus, aga endiselt on erinevaid tõlgendusi mm, kuidas siis määruse erinevaid sätteid tõlgendatakse ja see toob endaga kaasa erinevad tagasilükkamise põhjused, mida me oleme ka näinud ja lõplik selgus tuleb ainult Euroopa Kohtu äh, kaudu, kui me räägime tõlgenduse erinevusest. Äh, meie jaoks äh, ei ole komisjoni tõlgendused olnud väga efektiivsed ja artikkel kaksteist lõige neli, seal on mõisted ära toodud, näiteks kas äh, tuleb kasutada ka aegunud viisat äh, selles menetluses või mitte. näiteks äh, seda on tõlgendanud erinevad liikmesriigid erinevalt ja sama kehtib äh, ka artikli üheksateist kohta määruses. aga selle kõige kõrval on liikmesriikide vahel erinevusi ja ka koostöövalmiduse puudumist üksikjuhtumite puhul ja lükatakse tagasi taotlusi ja mitte alati Dublin kolm määruse eh, kohaselt. ning eh, sageli ei ole ka taotleja kohta piisavalt informatsiooni kätte eh, saada, sellepärast et lihtsalt informatsiooni ei anta. ja lisaks sellele on oluline ka äh, tegeleda nende probleemidega, näiteks on, kui me räägime üleandmistest või üleviimistest, siis äh, sageli tühistatakse neid äh, lühiajalise etteteatamisega, näiteks tervislikel põhjustel, ka see on suureks probleemiks. lisaks äh, koostöövalmiduse puudumise liikmesriikide vahel, aga lisaks sellele tuleb mainida ka koostöövalmiduse puudumist taotlejate poolelt, meil on umbes kolm kümmend tuhat äh, jaotavat vastust, aga kaheksa tuhat viissada inimest oleme ainult äh, edukalt suutnud äh, ümber paigutada ja tegelikult sageli on probleemiks ka see, et sageli teadlikult lahutatakse perekondi selleks, et mitte lasta tekkida olukorrad, kus üks pereliige on sunnitud siis mujale minema mm, langetatud otsuse tõttu. Äh, ja lisaks kasutatakse noh, nii-öelda ära ka alaealisi äh, lapsi, saadetakse nad ees äh, kusagile lääneriikidesse selleks, et, et siis ise pärast sinna järele minna, ka see on suureks probleemiks. kui me räägime Dublini kolme määruse struktuurist, siis mm, me äh, leiame, et äh, probleemid äh, toovad kaasa selle, et paljud varjupaiga taotlejad vaidlustavad mm, aja ja siis soovivad, et varjupaigamenetlus teises riigis läbi viidaks Äh, nad äh, pikendavad äh, neile mittesobivas riigis seda menetlust teadlikult selleks, et siis mujal sellega tegeleda, aitäh! tere hommikust ka minu poolelt, mina olen Ralf Lesser mina juhin äh, Euroopa Liidu asüüliõiguse äh, osakonda Saksamaa siseministeeriumis ja tahaksin omalt poolt lühidalt rääkida ka oma kogemusest. Dublin on olnud suureks teemaks või oluliseks teemaks äh, juba pikka aega ja meie oleme Saksamaal Saksamaa siseseid protsesse olulisel määral parandanud, aga endiselt on näha süstemaatilisi puudujääke, mm, mida riiklik tegevus parandada ei võimalda. me peame tegelema Dublini määruse ka süstemaatiliselt äh, laiemas plaanis. tegemist on väga äh, pige bürokraatliku menetlusega, mis ei too kaasa mitte ainult liikmesriikidele suure halduskoormuse, vaid äh, toob koormuse kaasa ka varjupaigataotlejatele endale. aga mm, Saksamaal näiteks ainult viie protsendi varjupaigataotluste puhul Äh, oli olukord, kus äh, vastutus äh, varjupaiga menetluse eest läks teisele riigile üle, see oli vaid viis protsenti, nii et see on siis väga väike näitaja. ja Dublini määrus on põhjustanud asümmeetriat üle kogu Euroopa Liidu Eh, sest et eh, väga palju on teisest migratsiooni näiteks sellistesse riikidesse nagu Saksamaa. Eh, inimesed tulevad Saksamaale oma esimesest Euroopa Liitu jõudmise riigist ja sageli on mõnedes riikides tingimused varjupaiga taotlejatele halvemad kui teistes, on süstemaatilisi probleeme ka, mida riiklikul tasandil ei ole võimalik lahendada, mis on seotud selle määruse endaga ja Saksamaa arvates on Dublini kolme määrus äh, läbi kukkunud, meil on äh, hädasti vaja reformi, meil on vaja uuesti alustada äh, uut starti nii-öelda ja sellepärast on Saksamaa valitsus veidi aega tagasi tulnud välja ka kontseptsiooniga, kuidas Dublini määrust tuleks reformida. sellel ettepanekul on kolm põhilist pidepunkti, kõigepealt meil on vaja õiglast vastutusrežiimi ja Euroopa Parlament juba teab sellest ka, viimase ametiaja jooksul parlament tegi ettepaneku ka sellise võrdse vastutussüsteemi eh, kohta, meil on vaja õiglast sellist süsteemi, mis määrab ära, kes vastutab. ja et Äh, oleks tagatud stiimulid varjupaigataotlejatele koostööd teha. teiseks, äh, me peame võitlema ka ebaseadusliku sisserände vastu ja on palju erinevaid meetmeid, millega seda võiks teha, aga otsustava tähtsusega on see, et liikmesriigid äh, peavad olema ühiselt huvitatud sellest, et võidelda ebaseadusliku sisserände vastu ja sellepärast meil ongi just vaja seda võrdse vastutuse süsteemi, režiimi, Eh, sest et eh, ainult nii saavad liikmesriigid tõesti koostööd teha. ja kolmas oluline punkt, eh, mida ma tahaksin lühidalt mainida, on see, et meil on vaja eelkontrolle Euroopa Liidu välispiiridel, aga vajaduse korral ka meie riikides. ja me leiame, et välispiiridel tuleb viia läbi põhjalik kontroll, et eh, need isikud, kellel ei ole õigust eh, varjupaigale ja kaitsele, ei saaks üldse Euroopasse reisida, aitäh! suur aitäh eh, teile, te olete tõesti meile hea ülevaate andnud ja me saime aru, et Saksamaa valitsus ei ole üldsegi mitte rahul selle Dublini määrusega, suur aitäh! to the following panelist. ja lähme nüüd edasi järgmise kõneleja juurde, kes esindab Rootsit, Maria Soobold Lilleblach, kes on Dublini üksuse juht ja lisaks Johanna Akselson, kes on Dublini üksuse nõustaja Rootsi rändeametis. ja sama puudutab ka teid kuulame teie kogemusi Rootsi valitsuse poolt ja palun Äh, piirduge üheksa kuni kümne minutiga, palun, teil on sõna. aitäh, kasutame oma ettekannet, aga sellest ainult esimest slaidi, et anda teile ülevaade. oleme täna siin selleks, et rääkida Dublini menetlusest Rootsis ning ka mõningatest ähm, tegevustest selle määruse rakendamisel ja kõigepealt annan teile ülevaate sellest, nagu te näete Rootsi puhul siis äh, protsess, mis puudutab täiskasvanud taotlejaid Rootsis. lühidalt räägime ka saatjate alaealistest, aga kuna täiskasvanute menetlus on tavalisem, siis keskendume valdavalt sellele. menetlus on jagatud kolme etappi, taotluse esitamine, läbivaatamine ja äh, otsustamine. taotluse vabandust, ütleb kõneleja, kogu protsessi eest vastutab äh, Rootsi rändeamet ning ainult teatud juhtumil on seotud teised ametiasutused. kõigepealt taotluse protsessi käsitleb taotluste osakond Rootsis. see puudutab äh, taotluse registreerimist, äh, andmete otsimist andmebaasides Eurodac ja VIS ning intervjuud ja siinkohal võib rõhutada, et need esimesed kolm menetluse sammu äh, võetakse ette paari päeva jooksul pärast äh, taotluse esitamist ning intervjuu puudutab ähm, siis isiklikku intervjuud Dublini määrusest artiklist viis, ka see leiab aset äh, varajases etapis ning tavapäraselt on see ainus hetk, kus taotlejal on isiklik intervjuu rändametiga, enne kui äh, otsus tehakse. see intervjuu on väga oluline ja meil on väga hästi äh, paika pandud protokoll selle läbiviimiseks. me teame, et see on taotlejale ja protsessi osas samuti väga tähtis. taotluse protsess on väga tähtsal kohal Dublini äh, juhtumit käsitleme nii kiiresti kui võimalik, arvestades määrusest tulenevatest tähtaegadest. pärast taotluse esitamise protsessi läheb see Dublini üksusele, kes vastutab selle juriidilise läbivaatamise eest. kogutud äh, andmete põhjal äh, teeb Dublini üksus analüüsi ja võtab vastu siis üleandmise otsuse ning äh, Dublini üksus on ka see, kes vastutab äh, sissetulevate kui ka siis väljaminevate taotluste eest. pärast üleandmise otsust äh, tegutseb edasi vastav üksus siis, kes selle eest vastutab, nad teavitavad isikut otsusest ning samuti vastutavad ka üleandmise korraldamise läbiviimise eest. kui taotleja ei ole nõus või ähm, hoiab kõrvale, siis äh, on täiendavad meetmed ette nähtud nüüd lühinalt, mis puudutab äh, saatjate alaealisi, sellepärast et see protsess on veidi erinev võrreldes täiskasvanutega, see võtab veidi kauemalt aega, see on põhjalikum ning alaealisel on rohkem kontakti ametiga kui ähm, täiskasvanul. kõigil ähm, saatjata ähm, alaealistel on ka juriidiline saatja kaasas kogu protsessi käigus. juhtumitel, kui on äh, kahtlusi taotleja ea suhtes ning ei ole selle kohta ka konkreetseid tõendeid, viiakse läbi vastav analüüs ning Rändeametil on äh, Rootsis võimekus koos teiste ametivõimudega äh, viia läbi ka meditsiiniline analüüs, aga arvestades nende juhtumite ajapiiranguid, on keeruline neid õigeaegselt ähm, läbi viia. saatjate alaealiste puhul nii Rändeamet kui ka kohalik omavalitsus, kes alaealise eest vastutab, teevad tihedat koostööd nii palju lühidalt siis alaealistelt ja nüüd äh, Maria jagab mõningaid kogemusi, äh, nii liht-, häid kui ka halbu kogemusi selle määruse rakendamisel, aitäh! suur tänu! alustuseks äh, tahaksin öelda, et me tegeleme otseselt siis Dublini üksuse juhtumite teemaga, tegemist ei ole mingisuguse poliitilise vaatenurgaga, rändeamet on täiesti sõltumatu ametiasutus eh, konkreetsete juhtumite käsitlemisel mis puudutab meie positiivseid kogemusi, tahaksin rõhutada, et parimad kogemused eh, on sellisel juhul, kui Dublini määrus toimib nii nagu vaja, eriti mis puudutab perede ja sugulaste taasühendamist, kes on kontakti kaotanud eh, asüülitaotlemise käigus veel üks positiivne kogemus on meie arvates eh, nii-öelda ahela põhimõte. Rootsi nagu teised liikmesriigid on vastu võtnud vastava reegli. me leiame, et ahela rakendamine on hea otsus juhtudel, kus mitmed liikmesriigid on kokku leppinud õiglases mõistlikus tõlgendamises, mis puudutavad määruse sätteid. isegi kui määrus meile sii-, selgeid suuniseid ei anna mis puudutab äh, negatiivseid kogemusi või väljakutseid, siis nagu Kreeka ja Saksa kolleegid ütlesid, suurimaks väljakutseks on see, et äh, on tõlgendamisruumi äh, määruse osas nii liikmesriikide kui ka kohtute poolt ning suurim kogemus tuleneb sellest mõned äh, konkreetsed teemad. me leiame, et äh, saatjate alaealiste juhtumid on kõige keerulisemad. eriti, mis puudutab ajapiiranguid, mis on määruses sätestatud. kui alaealisel ei ole äh, isikutunnistust ning on kahtlusi nende öeldud ea suhtes, on meil keeruline seda piisavalt analüüsida selle ajapiirangu käigus. kohtuotsus C nelikümmend seitse seitseteist on samuti võtnud vastu otsuse, mis muudab olukorra keerulisemaks teatud juhtumitel. sest me ei saa juhtumeid avatuna hoida selleks, et seda pikendada, analüüsi, et aega määratleda ning üldiselt on keeruline rakendada seda juhtumit sellepärast, et on võimalik äh, taasläbivaatamise analüüsi mitte aktsepteerida. lisaks sellele on keeruline ka määruse nõue, mis puudutab tõendust. enamus äh, taotlejate tõenditest on suusõnalised ja väga sageli ei suuda nad äh, millegiga neid äh, tõestada. me leiame, et äh, mis puudutab suuliseid sõnavõtte, siis neid hinnatakse liikmesriikidele erinevalt ja see muudab protsessi keerulisemaks. väga sageli on ka küsimus selles, kes vastutab ning me leiame, et tõendite osas on olukord keeruline, kui inimesed on liikmesriigi territooriumilt lahtunud. lisaks sellele on ka erinevusi tõlgendamisel, mis puudutab äh, tõenduskoormist, mis puudutab artiklit kaksteist neli ning selle artikli nõue puudutab seda, äh, et on vaja viisat liikmesriigi territooriumile sisenemiseks. mõned liikmesriigid arvavad, et taotleva liikmesriigi vastutuses on näidata, et taotleja viisaga sisenes territooriumile. niikaua, kui taotleja oma passi ei esita, on seda väga keeruline tõendada ja enamus liikmesriike eh, eeldavad, et kasutati viisat. Need erinevused loovad raskusi artikli rakendamisel ning veel üks äh, väljakutse puudutab äh, perede taasühinemist, eriti kui see on seotud äh, lapse parima huviga põhiküsimus on selles, et väga keeruline on analüüsida juhtumeid, kus kaks isikut, keda see puudutab, on erinevates liikmesriikides, aitäh! suur tänu teile mõlemale, härra Lilleblach ja härra Akselson! aitäh nende sõnavõttude eest! esimese paneeli äh, käigus, mis puudutas liikmesriikide esindajaid, äh, kes jagasid meiega oma kogemusi. ja lähme edasi. Maria Poloki, äh, Hispaania asüüliamet, sama puudutab ka teid. maksimaalselt kümme minutit, palun. suur tänu aitäh, et andsite mulle võimaluse jagada oma mõtteid selle olukorra kohta. minu eesmärgiks on teiega jagada mõningaid äh, näitajad, mis äh, Hispaania süsteemi selgitavad ja ka seda, kuidas me Dublini määrust rakendame. mõned äh, üldised näitajad, mis näitavad, et kaks tuhat üheksateist oli seitsesada kakskümmend tuhat taotlust kogu Euroopa Liidus, sada kakskümmend tuhat äh, neist esitati Hispaanias. ja sada kolmkümmend üheksa tuhat on ebaseadlikud ähm, äh, sisenemised, seega ei vasta tõele, et enamus äh, on ebaseaduslikult sisenenud. viiskümmend protsenti Hispaanias on ebaseaduslikult sisenenud, aga samas on ka rahvusvahelise kaitse nõue suurenenud enam kui sada protsenti. olukord on eh, meil võib-olla erinev kui teistes liikmesriikides Dublini määruse rakendamine käib paralleelselt eh, menetlusega, mis puudutab rahvusvaheliselt kaitset, kaks tuhat üheksateist oli Dublini toimikute suurenemine kümme protsenti, samas kui rahvusvahelise kaitse taotlused suurenesid saja protsendi võrra. me käsitleme neid erinevalt, võib-olla see on teiste liikmesriikidega võrreldes teistmoodi mis puudutab päritoluriike ja rahvust, meie, meie riigi taotluste osas üheksakümmend protsenti äh, põhilised Ladina-Ameerika rahvused, äh, rahvuste taotlejatest esitavad taotluse Hispaanias, eriti Venezuela, Colombia, Hondurase ja Nicaragua puhul mis puudutab Dublini rakendamist, siis oleme kuulnud äh, teiste kogemusi ja meie oleme üsna samasuguses olukorras, mis puudutab äh, perekonnaga seonduvate äh, teemade tõlgendamist, perede taasühinemine ning teatud haavatavate rühmade nagu saatjate alaealiste ja teiste sõltuvate inimeste käsitlemine on keeruline samuti see, mis puudutab teiste liikmesriikide poolt esitatud taotlusi. me teame, et ka üleandmise määr, mis on väga madal Euroopa Liidus ja ka Hispaanias, meie kogemus on üsnagi sarnane teiste liikmesriikidega, kes varasemalt juba sõna võtsid. meie jaoks on põhiennetus töö, sest see võimaldab äh, vähendada teisest rännet. ja kui me mõtleme sellele, mis on äh, kõige tõhusamad äh, mä-, Dublini määruse puhul, peame me arvesse võtma meie tausta. ning üks põhiteemasid puudut- siseneva, esimese sisenemise liikmesriigi kohustust mida hakati rakendama üheksakümnendate aastate lõpus, kui me hakkasime seda määrust rakendama ja nii on see tänapäevani. nagu mõned kolleegid on öelnud, siis arvestades kaks tuhat viisteist aasta kriisi, siis praegune olukord, äh, kus hetkel ei ole kriisi, kui me vaatame neid äh, taotlusi võrreldes varasemate aastatega, peame me endalt küsima, kas see mõte, mis puudutas seda olukorda, on endaga kaasa toonud siis ähm, äh, teatud kontsentratsiooni teatud liikmesriikide sisenemisel ja see on teema, mis vajab ähm, läbivaatamist selleks, et uus määrus saaks olla tõhusam nii taotlejatele Dublini eesmärgiks on kiiresti otsustada, milline liikmesriik on vastutav taotluse käsitlemise eest rahvusvahelise kaitse andmiseks ning tehes seda tõhi, tõhusalt nii seaduslike kui ka ebaseaduslike juhtumite puhul. esimes-, riik, kuhu siseneti esimesena, peaks kes vastutab, on ebaproportsionaalne lahenemine, arvestades, et sisenemine on teatud liikmesriikides palju suurem ja seda tuleb arvesse võtta. me peame seda muutma ja selle reaalsusega kooskõlla viima. Euroopa Parlament tegi juba varasemalt vastava ettepaneku mis puudutas kohustuslikku jaotusmudelit, selleks, et need, kes rahvusvahelist kaitset ähm, taotlevad või arvestades nende seosed teiste liikmesriikidega, võib-olla võiks äh, nende taotlus minna läbivaatamisele mingis teises liikmesriigis, millega neil on sidemed. ja me leiame, et seda oleks vaja määruse ettepanekus arvesse võtta selleks, et praeguse süsteemi toimimist parendada. ning Hispaanias leiame me, et äh, perekonnaga seonduv äh, kõige laiemas ulatuses, mis puudutab lähisugulasi ja alaealisi, äh, saatma, saatjate alaealisi, on seotud konkreetsete tingimustega ja me peaksime nendega ka praktikas äh, suutma toime tulla. mõned probleemid on seotud, et neid klauseid ei saa äh, piisavalt rakendada või on neid võimalik erinevalt tõlgendada mis puudutab isikuid, kellel ei ole mingeid konkreetseid seoseid teatud liikmesriigiga, sest nad ei ole seal elanud, neil ei ole viisat ega peret seal, siis ähm, sellisel juhul äh, võiks nad ähm, tasakaalustatult teistesse liikmesriikidesse ümber jagada. see peaks olema objektiivne süsteem kus oleks varasemad kriteeriumid selleks, et tagada õiguskindlus ning jällegi oleks võimalik tasakaalustatud jaotus tagada. see peaks olema püsiv süsteem ja ennetav süsteem, sest seda ei rakendataks mitte ainult kriisi hetkel. meie peame väga oluliseks, et süsteem tagaks äh, taotluste kiire läbivaatamise, oleme kuulnud inimestest, kes on väga palju olnud juriidilises limbos erinevate liikmesriikide vahel ja seda oleks vaja tulevikus vältida. samuti peaksime äh, arvesse võtma ka olukorda inimeste puhul, kes on toodud kaldale pärast äh, merel päästmist. meie eesmärgiks on olemasolevate menetluste tõhusamaks muutmist, samas ennetades rahvusvahelise kaitsesüsteemi ärakasutamist. seda on võimalik ähm, täiendada äh, mene-, äh, Dublini ähm, äh, muudatustega, tuues sisse klausleid, mis puudutavad kaitse tagasilükkamist ning kogu protsessi kiiremaks muutmist, mis puudutab siis vastutuse üleandmist teisele liikmesriigile või siis äh, rahvusvahelisest kaitsest keeldumist. me peame arvesse võtma ka taotlejate õigusi. Euroopas ei tohiks me luua suletud kinnipidamiskeskus, keskusi, kus inimesed piiramatult peavad viibima ning see põhimõte, mis puudutab ähm, esimese sisenemise riigi põhimõtet, peab arvesse võtma nii seda, aga, aga lisaks sellele ka paindlikku solidaarsust, sest viimastel aastatel oleme jõudnud lahenduseni, kuidas äh, tasakaalustada äh, ja üles näidata solidaarsust ja õigust äh, rahvusvahelises varjupaigasüsteemis, aitäh! kompressioon suur tänu selle ülevaate eest. täna me jagasite meiega Hispaania kogemusi seoses varjupaiga taotluste menetlemisega, võttes arvesse, et Hispaanias on ka väga palju seaduslikku rännet. selles olukorras kindlasti erineb Hispaania teistest liikmesriikidest, kus äh, olukord nii ei ole. liigume nüüd edasi järgmise punkti juurde. anname sõna Simona Spinellile, kes äh, juhatab Itaalia Dublini üksust. palun, Itaalia, järgmised kümme minutit kuulub teile Spero di attenermi ai nove. suur aitäh, ma püüan üheksa minutiga hakkama saada ja seda esmajoones seetõttu, et mulle tundub, et eh, minust varem kõnelenud kolleegid eh, andsid juba väga kena ülevaate nendest probleemidest, mis on seotud Dublin kolme määruse rakendamisega Euroopas. Eh, mina tahaksin viidata ühele põhilisele põhimõttele, mis praegusel hetkel on seotud Dublin kolme määruse ellurakendamisega, nimelt peamine probleem on selles, et me peame enamjaolt tuginema teistele, me peame usaldama teisi osapooli ja see ähm, mis on seotud siis solidaarsuse ja äh, koormuse jagamisega, on väga oluline. meil peaks olema juriidiline raamistik, äh, mis toimiks äh, ajaloolistel põhjustel või ajaloolisi põhjuseid on siin juba piisavalt välja toodud. praegune olukord Äh, on selline, et näiteks Liibüas valitsev poliitiline olukord on murettekitav, aga li-, äh, Dublin kolme määruse äh, kontekstis ei tegeleta poliitiliste küsimustega, ehkki selle rakendamise kontekstis on poliitilised teemad väga olulised. me peame ka vaatama seda, mida lähiaastad meile tuua võivad, meil on tõesti vaja põhjapanevat reformi, sest et äh, Saksamaa kolleeg juba ütles vägagi selgelt, et on reformivajadus täiesti olemas. Itaalias, kui me räägime Dublini kolme määrusest, äh, siis äh, olukord on muutunud aastatega praegu on näha äh, merelt tulnud pagulaste hulga vähenemist. Itaalia on riik, äh, millel on äh, Euroopa Liidu välispiir ainult merepiir ja seetõttu on ebaseaduslik sissetulek Euroopasse selline, mis leiab aset ainult mereteid pidi Põhja-Itaalial on ka maapiir, aga see on sisepiir ning äh, äh, kõik, kes põhja pool maismaapiiri ületavad äh, Itaaliasse, on põhimõtteliselt tubli kolmekohased pagulased. Itaalia olukord on sarnane Hispaania olukorrale meil on olnud umbes kümme tuhat äh, ebaseaduslikku mere kaudu äh, riiki tulekut ja Dublini äh, pro, äh, pro, projekti raames äh, mujale paigutamisel on olnud ainult kuus tuhat, see tähendab seda, et me oleme võtnud Itaalias vastu äh, umbes kaks korda Mm, sama palju inimesi äh, kui äh, Dublini määruse kohaselt. Äh, ebaseaduslikult on siis tulnud kaks korda rohkem inimesi meie riiki ähm.. ning ähm, Dublin süsteemist rääkides on meil tegemist hierarhilise süsteemiga. esimene äh, riigi tulek, artikkel kolmteist äh, reguleerib seda. milline on kõige olulisem punkt? Ähm, me püüdsime seda ka varasemalt öelda, probleem seisneb selles, et äh, oluline on tagada Äh, saatmata alaealiste kaitse äh, ja nende õiguste kindlaksmäärane, kellel on äh, teatud õigused, näiteks perekonna taasühildamine perekonnaliikmetega siis, kes elavad teistes riikides ning Itaalia kogemus perekondade taasühildamise valdkonnas on sarnane sellele, mida Kreeka kolleegid rääkisid Äh, mitte ükski äh, inimene, kes tuleb äh, meie riigi ja taotleb rahvuslikku kaitset ja perekonna taasühendamist, ei kanna kaasas dokumente ja seetõttu on väga keeruline kindlaks määrata, kas inimesel on sellele õigus või mitte. väga keeruline on neid dokumente saada, eriti kui perekonnaliikmed on teises liikmesriigis. ja Äh, selles raamistikus on ääretult oluline äh, vastastikuse usalduse põhimõtet äh, elus hoida. seda sellepärast, et oluline on tagada kiire menetlus, aga sageli tähendab see seda ka, et tuleb tagada nii-öelda ühine nägemus tõlgendustest, erinevate määruse sätete tõlgendusest ja tõlgenduse probleemidest on siin ka varasemalt räägitud kui ähm, mõelda kriisiolukorrale äh,, siis äh, on oht, et liikmesriigid äh, tõlgendavad norme viisil, mis on kõige kasulikum just sellele konkreetsele liikmesriigile. probleeme valmistab äh, aja äh, perioodidest kinnipidamine, siis äh, alaealiste sisserändajate vanuse kindlaksmääramine, pereliikmete asukoha kindlaksmääramine ja selleks saab kasutada taksüsteemi. ning need tõesti valmistavad suuri probleeme. praegusel hetkel meie riigis Äh, tegeletakse ka merelt päästmisega laias mahus. ja paljude kaasuste või juhtumite puhul ähm, võib vaielda selle üle, kas äh, inimese puhul, kes on äh, päästetud merelt, kas tema Itaaliasse sisenemine on olnud seaduspärane või seadusevastane, seda siis vastavalt artiklile kolmteist. <clears throat> ja need probleemid tuleb ületada. Ähm, ja äh, samas tuleb seda koormust ka jagada, sellepärast et ei ole õiglane jätta seda koormat ainult mõnede liikmesriikide kanda, nendel, kellel on suurem välispiir. Äh, tahaksin öelda proua äh, Raavile, kes esimesena kõneles, et meil on võrgustik paigas erinevate ametite vahel ja meie äh, püüame alati äh, näha inimesi nende lugude ja kaustade taga. riikide pingutused on nähtavad praegusel hetkel ja püütakse leida sellist ühist joont, kuidas saada üle sellest esimese või saabumise riigi ähm, seonduvast probleemist. oluline on tagada ähm, varjupaiga taotlejate ühtlane jaotus Euroopa Liidu territooriumil. tuleb tagada põhimõte, äh, mis äh, järgiks äh, solidaarsuse põhimõtet nende varjupaiga taotlejate puhul, aitäh! suur aitäh selle sõnavõtu eest, proua Spinelli! nüüd jätkame selle, nende ettekannete analüüsi, mida just kuulsime. teen ettepaneku anname sõna proua Kellerile, raportöörile ning variraportööridele, kellel on aega minut, maksimaalselt kaks, et esitada küsimusi liikmesriikide esindajatele kellele anname hiljem taas sõna, et nad saaksid reageerida teie küsimustele ja kommentaaridele. tuletaksin teile meelde, et teine paneel peaks algama kell kümme kolmkümmend viis, selline ajakava tekitab meile probleeme kindlasti, aga meil on vaja ka teine paneel ära kuulata selleks, et saaksime otsad kokku tõmmata kell kaksteist kolmkümmend ja jätkata koordinaatorite kohtumisega. meil on tõepoolest väga tihe päevakord, täna tihedam kui tavaliselt, seega proua Keller, palun. Euh, suur tänu, sooviksin tõesti äh, südamest tänada Dublini üksuste esindajad erinevatest liikmesriikidest, kes on siia kohale tulnud, kes on aktsepteerinud äh, seda kutset niivõrd lühidalt oma tegevust kokku võtta aga see on andnud meile sellise Euroopa vaate vähemalt kuuest liikmesriikidest, mis üks, riikidest, mis üksteist täiendavad. omalt poolt kolm aspekti. paljud teist rääkisid erinevast tõlgendamisest ühe või teise Dublini määruse artikli puhul. kuidas teha, mida teha, mis ettepanekuid te teete selleks, et Äh, ühtemoodi edasi liikida, et need tõlgendused oleks lähemad ning peaksid paremini kinni äh, võib-olla siis sellest põhimõttest, mitte niivõrd sõnadest. teiseks, mis puudutab saatjate alaealisi, ka siinkohal ütlesite te, mis puudutas äh, raskusi, äh, kuidas äh, nende iga määratleda ja jällegi erinevaid tõlgendusi. jällegi, millised oleksid teie ettepanekud selleks, et tagada parem tegutsemine alaealiste puhul? ning kolmandaks, Saksa kolleeg viitas välispiirile ebaseaduslikule sisenemisele, mõned rääkisid inimkaubitsejatest ja jällegi, eh, kuidas eh, täiendada seda olukorda, mis eh, võiks olla need konkreetsed tegevused, mis aitaksid piiri paremini kontrollida ning võidelda inimkaubitsejate vastu, aitäh! aitäh, suurepärane ajast kinnipidamine! härra Tobe, palun äh, esimese variraportöörina. aitäh mulle sõna andmast, aitäh kõigile esinejatele teie ettekannete eest. on selge, et Dublini süsteem ei toimi, vähemalt täna sellisel kujul. üks selge probleem on see, et Äh, toimub tohutu teisene ränne. üks küsimus äh, mul on. oleme ju kõik nõus selles, et me peame ühtlustama liikmesriikide varjupaigasüsteeme ja seda on vaja teha võimalikult kiiresti. ent siiski üks küsimus. oletame, et see ühtlustamine meil õnnestub liikmesriikides äh, on ühtsed varjupaigasüsteemid, kas sellest piisab? kas sellest piisab selleks, et vältida teisest rännet või peame arvesse võtma ka teisi tegevusi selleks, et takistada sellist teisest liikumist, äh, seda siis uue, et uus Dublini süsteem tööle panna, aitäh! aitäh, härra Tobe, väga selge nüüd äh, härra asepresident äh, Bartolo, palun. suur aitäh, tere hommikust kõigile, suur aitäh, härra esimeest, äh, esimees mulle sõna andmast me kuulasime nüüd seda arutelu siin ja siin öeldi, et Dublini määrus ei toimi või kui toimib, siis toimib halvasti, sellepärast et ei ole piisavalt koordineeritust liikmesriikide vahel. Dublini määrust ei rakendata piisavalt ning Hmm, sellest on räägitud ka nõukoguga, kellega me kohtusime umbes äh, nädal tagasi koos proua Kelleriga. ja peamine probleem ongi seotud äh, perekondade taasühildamisega ja alaealiste huvide kaitsmisega ja ka teiste äh, murepunktidega, mis on tingitud Dublini määrus kolme keerukusest ja tuleb äh, võtta arvesse ka seda, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel kaheksakümmend näeb ette solidaarsuse põhimõtet äh, ning äh, vastutuse jagamise põhimõtet. ja väga oluline on saada üle sellest esimese või saabumisriigi põhimõttest ja jagada koormat võrdselt, vastutada võrdselt Euroopa Parlamendi eelmise ametiaja jooksul tegeles ka selle küsimusega ning pakkus välja äh, Dublini reformi selleks, et tagada võrdne kõikide liikmesriikide poolne osalus, kuid äh, tegelikult on olemas äh, ühine soov äh, seda teha, aga sellegipoolest ei liigutud nõukogu sellega edasi ja endiselt on nõukogus, ministrite nõukogus asi tupikseisus viimased kaks aastat juba ja meil on vaja lahendust sellele kõigele ja lahendus olekski eh, liikuda edasi sellega, mida Euroopa Parlament eh, juba eelmise ametiaja jooksul välja pakkus, ehk siis eh, on vaja edasi liikuda Dublin kolm määruse reformiga. aitäh! aitäh! härra Karem saab sõna järgmisena. suur tänu, esimees, aitäh kõigile riikide esindajatele, aitäh nende sõnavõttude eest nagu härra Bartolo ütles, siis oli need üsnagi sarnased ning näitavad Dublini kolme äh, probleeme erinevad tasandil, äh, mis puudutab tõlgendamist, solidaarsuse puudumist, äh, jaotuse puhul ning ala, saatjate alaealiste kohta kuulsime me paar nädalat tagasi Kreeka ministrist, kes pöördus teiste liikmesriikide poole aga vastust ei saanud ta näiteks Portugalilt. ja me näeme, et on aeg tõesti tegutseda. ja väga palju küsimusi tekitab sellest, et kuussada nelikümmend last, kes septembrist kaks tuhat viisteist on merel surnud alates sellest väikese Ilani juhtumist ning tõesti me peame järele mõtlema, kui me räägime ebaseaduslikku piiriületust, siis mida see tähendab, kui tegemist on tagakiusatud inimestega, kes, kellel ei ole aega viisat taotleda, sellepärast et nende elu on ohus, meil on vaja läbi vaadata oma äh, kohustused ja Euroopa tasandi tegutsemised, kõik see vajab tähelepanu, aitäh. Onorevole Tardino, mi scuso perché lei kolleeg Tardino, palun. ja ma väga vabandan, ma pidin teile juba varasemalt äh, sõna andma, aga nüüd on teie kord, palun. ja, ja ei, ma ei kõnelenud enne ja, ja ei, ma tean, ma palun sellest vabandust, ütleb härra esimees, ma pidin teile sõna andma varem. <clears throat> Äh, suur aitäh äh, ja me oleme ühel osa, ühes asjas ühel meelel, nimelt oluline on Dublini süsteemi reformida Mm, väga palju kriitikat äh, on siin kõlanud äh, tõlgendamise ja bürokraatliku jäikuse koha pealt. Äh, numbrid räägivad aga selget keelt, nagu on meie kolleegid või sõnavõtjad siin ka juba öelnud, aastal kaks tuhat seitseteist oli umbes seitsekümmend tuhat taotlust, aga äh, umbes kakskümmend tuhat neist äh, said lahenduse äh, Dublin kolme alusel. ja üks põhiline põhimõte, mis peaks meid edasi aitama, ehk siis perekondade taasühindamine, seda ei rakendata siin räägiti paindlikkuse puudumisest äh,, ja sellest, kui keeruline on peresuhteid äh, tõestada. Äh, ja lisaks sellele on oluline tegeleda ka äh, selle küsimusega, mis puudutab esimese vastuvõtva riigi kohustust asjaga tegeleda. me peaksime mõtlema, kuidas kehtestada solidaarsuspõhimõte ning eh, reformida seda süsteemi selleks, et tagada perekondade taasühildamine võimalikult tõhusalt. aitäh! suur aitäh, proua Ernst järgmiseks! suur aitäh! Äh, jaa, aastal kaks tuhat üksteist äh, mäletan ma päris äh, hästi, et pärast Araabia kevade sündmusi oli selge, et Dublin oli läbi kukkunud ja lastehauad, kõik nutsid seal ja me tundsime tõesti juba, et siis oli tõsine probleem, nüüd kaks tuhat viisteist oli meil rändetegevuskava, kaks tuhat seitseteist oli komi komisjoni äh, poolne ettepanek, parlament äh, kinnitas ettepaneku kahekolmandise häälteenamusele heaks ja meil olid ettepanekud, mille me tegime ja me rõõmustasime väga äh,. ja oleksime olnud veelgi rõõmsamad, kui keegi oleks öelnud, äh, et tuleks midagi teistmoodi teha. aga seda ei juhtunud ja minu küsimused nüüd, ümberjaotamine. paljud on äh, rääkinud, et seda süsteemi tuleb äh, muuta, äh, aga kuidas seda teha, millised on ettepanekud Itaalias, Hispaanias selle koha pealt, tegemist on siis naaberriikidega, välispiiririikidega, Kreeka puhul ka, milline on teie ettepanek, mida teha, kuidas teha? teine punkt, on Euroopa Kohtu öö, ähm, otsuseid, mille kohaselt öö, Äh, ei äh, tohi ähm, teatud äh, ümberasutamisi läbi viia, näiteks üks on konkreetselt kuupäevaga üheksateist märts kaks tuhat üheksateist, sellepärast et see ei vasta põhimõtetele, mis on paika pandud, rikutakse inimväärikust ja nii edasi. ma tahaksin teada, kuidas selliseid asju jõustatakse ja neid järgitakse. ning kolmandaks puudutab minu küsimus võrdse jagamise süsteemi, sellest rääkis ka Saksamaa esindaja, kuidas ja kas kõik peaksid olema kaasatud sellesse süsteemi, meie arvame, et jah, äh, koormus peaks olema kõigi vahel võrdselt äh, jagatud ja me mm, peaksime siis tegelema, nagu siin on kõlanud, ka eelkontrolliga, et kuidas siis täpselt. tahaksime ka teada, aitäh! meenutan teile, et kümme kolmkümmend viis peaksime alustama uue järgmise paneeliga, võib-olla teatav hilinemine on, aga see ei tohi olla liiga suur täiendavad küsimused on veel kahel liikmel, kaks mõlemad saavad ühe minuti maksimaalselt, äh, proua Guillaume, palun. jah, teeme ka lühidalt. kõik äh, mõistavad, et äh, Dublini põhimõte lähtub sellest, et kõik varjupaigasüsteemid liikmesriikides peaks olema sarnased. see on see lähtepunkt, mis on algusest peale kehtinud kui me räägime eh, sellest, et eh, riiku kõigepealt sisenetakse, ei ole eh, vastuvõetav ning menetlus on liiga keeruline ning riigid kasutavad erinevaid põhimõtteid tõlgendamisel. ma ei tea, kas siin on kedagi, kes soovivad meile seda teemat ka kommenteerida kuidas me suudame praktilisel tasandil nõukogus, kus liikmesriigid peaksid vastutuse võtma selleks, et leida uus lahendus, mis aitaks seda mittetoimivat loomu äh, süsteemi lahendada, sest see on algusest peale hukule määratud, aitäh! kolleeg Ferrara, üks minut. suur aitäh, lugupeetud esimees, suur aitäh kõikidele sõnavõttudele, mina keskendun kahele teemale. kõigepealt see, mis puudutab äh, seda äh, põhimõtet, mis on seotud äh, selle riigiga, kuhu pagulane esimesena satub, <clears throat> siis äh, Äh, sellega tuleb tegeleda. Äh, mind puudutas äh, see sõnavõtt, mida tegid Saksamaa esindajad. jah, me peame toetama võrdse vastutuse mudelit ja lisaks me peame tagama ka selle, et need, kellel ei ole õigust Euroopasse siseneda, peaksid jääma väljapoole ja ei tohiks siia sisenedagi. ning Euroopa Parlamendi poolt kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal vastu võetud tekst reformi kohta on väga oluline. me peame mm, tegelema seal reformi tekstis sisalduva esmase või eelkontrolli põhimõtte rakendamisega. see hindamine tuleb läbi viia, aga me peame vaatama, millise menetluse kohaselt aga äh, samas äh, on äh, see probleemiks nendele riikidele, kuhu pagulased esmajoones tulevad, sellepärast et nemad peavad siis tegelema nende tagasisaatmisega ka, kui neil õigust ei ole siia jääda. kas ma peaksin kõnelema aeglasemalt, küsib kõneleja. ja ma ähm, püüan siis natukene aeglasemalt kõneleda. nüüd teised liikumised, <clears throat> kaks kahtlust või kõhklust, mis mulle on olulised. kas tegemist on poliitilise või äh, õigusliku küsimusega? Itaalia ametivõimud äh, on vägagi õigustatult minu arvates tõstatanud äh, vastastikuse usalduse küsimuse. vastastikust usaldust praegusel hetkel ei ole, sellest on puudu ning erinevad ametivõimud on erinevate tõlgenduste küsimuse ka tõstatanud probleemina. erineva tõlgenduse poliitik paika, on see poliitiline küsimus või on see juriidiline küsimus, ehk siis me peame selgeks tegema, kas see on poliitiline või juriidiline küsimus ja kui see on juriidiline küsimus, me peame välja selgitama, miks see nii on ja mina tahaksingi teada Euroopa tasandil, kas normi tõlgendamisega on tõesti juriidilisi probleeme ja kui on, siis kuidas seda lahendada, aitäh! aitäh, anname nüüd sõna tagasi riikide esindajatele kuulasite ära viis riikide esindajat, nemad kuulasid ära teie küsimused ja kommentaarid, seega palun nüüd teid äh, keskenduda kõige tähtsamatele punktidele, mis äh, on puudutanud teie esimese paneeli kõnesid. alustame teist, härra Karavias. kas saate vastata ühe minuti, pooleteise minutiga maksimaalselt? Äh. aitäh hea meelega vastaksin kahele küsimusele väga lühidalt. esiteks teise see rände küsimus ning teiseks sellest, kuidas, millised käärid on määruse tõlgendamise vahel. esiteks teine, teisene ränne. kui me leiame, et teise, teisene ränne on seotud Dublini määruse puudujääkidega, siis lahendus sellele probleemile oleks toimiv Dublini määrus. meie seisukoht on, et Dublini määrus saab olla toimiv ja kriisiolukorras vastupidav ainult siis, kui see on, sisaldab endast õigluse mehhanismi. see õiglus peab olema tagatud määruse läbivaatamisel kuid äh, selge on, et nii nagu kõikide reeglite puhul, tuleb arvesse võtta ka seda, kuidas neid tõlgendatakse. ent ometi on põhielemente, millest tuleb ju lähtuda tõlgendamisel, näiteks äh, perekonna ühtsuse kaitsmine. samuti on vaja alati silmas pidada alaealiste parimaid huvisid, nii nagu selleks meid kohustab Euroopa Liidu põhiõiguste harta. seega jah, tõepoolest saab tuua suurema selguse sellesse, kuidas tõlgendatakse määrust tulevikus, aga kui määrust rakendatakse, siis tuleb seda teha vastavalt aluspõhimõtetele ja samuti tuleb lähtuda vastastikustest usaldusest. nüüd Saksa esindajad, härra Schelse ja Schimpfenning. palun, teil on ka mõni minut. suur aitäh. kas äh, varjupaigasüsteemi harmoniseerimine on piisav, me leiame, et harmoniseerimine on väga oluline eesmärk, aga see ei ole piisav. me peame mõtlema ka selle peale, et me peame stiimuleid pakkuma taotlejatele, aga ka liikmesriikidele. me usume, et äh, praeguse sümmeetria kaotamiseks liikmesriikide vahel on see väga oluline, sellepärast et mõned liikmesriigid on praegu liiga suure koorma all meil on tasakaalu puudus praegusel hetkel ja põhjus on selles, et riigid on jäetud üksinda ja kui me selle asümmeetria kaotame, lahenevad paljud probleemid iseenesest, kaasa arvatud teisene sisseränne, teisene ränne. ja seetõttu Saksamaa valitsuse positsioon on selline, et äh, välja on pakutud äh, lahendus, mis on tuginev Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud dokumendi sisalduvale. Eh, see puudutab siis eh, vastutuse jagamise põhimõtet ja me toetame seda. Ja me usume, et eh, kui selline õiglane vastutusrežiim luua, siis see saaks vähendada ka erineva tõlgenduse probleemi. praegusel hetkel on probleemiks see, et olukorras, kus liikmesriik tahab inimese saata teise liikmesriiki, tuleb see erinevate tõlgenduste küsimus eriti teravalt esile, aga kui meil oleks õiglane võrdne pädevuste jaotus, näiteks mis EASO abil paika on pandud, mille puhul saavad abi pakkuda ka kohtud, ehk siis kui on õiglane süsteem tagatud, siis saab äh, Eurotoki süsteemi kasutada ja siis äh, ei ole enam riikidevahelist jagelust. aitäh! suur aitäh! Eh, jag tänkte den här frågan om eh, tolkning. hästi. soovin samuti tõstatada määruse tõlgendamise küsimuse. on see poliitiline, on see õiguslik, Rootsis on see kindlasti õiguslik küsimus, seadust tõlgendavad kohtud, seetõttu võib-olla on olukord erinev teistest riikidest, samuti võiksin tõstatada selle küsimuse, mis puudutab süsteemi ühtlustamist, mis mõju sellel oleks, mina räägin meie Dublini üksuse kogemuse põhjal ning ma võin öelda, jah, erinev varjupaigasüsteem mõjutab seda, kuidas inimesed riigivad, äh, ringi, ringi liiguvad ja riikide süsteemide erinevust põhjustab teisese rände, seega ühtlustamine kindlasti muudaks seda, kuidas määrus toimib, aitäh! proua Poloki, palun järgmisena, kui saaksite kommenteerida äh, vastata küsimustele. Eh, jah, suur tänu. mulle tundub, et praeguse olukorra parandamiseks on vaja süsteemi ühtlustada, selles äh, oleme me kõik nõus. meie puhul tuleb lahendada äh, esimese sisenemise riigi probleem, võib-olla saaks mingisuguse struktuurse muudatuse ellu viia, et tulevaste kriiside jaoks oleks meil õiglasem süsteem. suur tänu! Monelli, Spinelli, Spinelli, scusi. proua Spinelli, palun in.... Ehm, suur aitäh! ka minu arvates äh, tuleb üle saada sellest esimese sisenemise riigi probleemist. tehnilisel tasandil äh, on üks põhimõte, mida oleks äh, võimalik kasutusele võtta selleks, et vastastikust usaldust suurendada, äh, on tõendamiskohustuse nii-öelda ümberpööramine <clears throat> kui me räägime näiteks peresuhete tõestamisest, siis võib-olla peaks siin Äh, see tõendamiskohustuse ümberpööramine võimalikuks lahenduseks, mis puudutab teisest liikumist, siis äh, tahaksin öelda, et harmoniseerimine äh, peaks toimima vastuvõtusüsteemide kontekstis, sest et seal tuleb ju see erisus kõige teravamalt esile, kui me räägime esinemist, e-, esimesest riigist ja soovitud sihtkohariigist pagulaste puhul ehk siis äh, äh, meil oleks vaja stiimulit pakkuvat mehhanismi, äh, mis oleks siis suunatud pagulastele. aitäh. Grazie lei, eh, thank you all. suur tänu teile kõigile sõnavõttude eest, suur tänu, et püüdsite jälgida ajakava, et püüdsite vastata kü-, võimalikult täpselt küsimustele, mis olid suunatud esimeste, esimese paneeli esindajatele. suur tänu nende viie riigi esindajale, kes arutelus osalesid, oleme väga tänulikud teie väga valgustavate esitluste eest, see annab meile kindlasti palju materjali, millega edasi töötada, kui me püüame parandada Dublini süsteemi. nüüd, nagu teatasin, peame edasise viivituseta alustama teist paneeli, vastasel juhul ei jõua me omadega mitte kuhugi. suur tänu eelmistele esindajatele, jätkame järgmiste esinejatega. nagu juba ütlesin, kuuleme nüüd ekspertidelt rida esitlusi, tegemist on Euroopa ekspertidega ja tervitame teise paneeli esinda-, esinejaid. Need esinejad esindavad äh, Euroopa tasandi tegutsejaid, kes rakendavad ja tõlgendavad praegu Dublini määrust. alustame Dublini määruse analüüsi läbiviijaid Catherine Woolardi ja Stavros Papageorgopoulusega, kes esindavad Euroopa Põgenike ja Pagulaste Nõukogu ning on ette valmistanud uurimuse selles küsimuses. Teie saate sõna järgmiseks kümneks minutiks, aga võtke arvesse, et meil on juba teatav hilinemine, esinejaid on palju, palun pidage silmas kõneaega. palun, kui teil õnnestub äh, üheksa minutiga piirduda, oleks see väga kena, aitäh! mina räägin meie uurimuse tulemustest, uurimus avaldati reedel alles. tahaksin öelda, et see sisaldab suuri üllatusi, aga kahjuks see nii ei ole. uuriti Dublin kolm määruse rakendamist, Euroopa Parlamendi eh, poolt telliti uurimus ning andmebaaside põhjal, eh, mida haldame, uurimuse läbi viisime. me ei analüüsinud Dublini määruse aluspõhimõtteid või ei otsinud alternatiive, vaid vaatasime konkreetselt seda, kuidas Dublin kolm määrus toimib. kui me vaatame uurimuse tulemusi, siis esiteks mis tahes hindamine peab olema erapooletu aga, ja samuti ei tohi sisaldada lünki andmetes, küll aga oleme leidnud mitmeid lünki andmetes, mis puudutavad ressursse, taotlusi, taotluste tagasivõtmisi, eh, üleviimiste eh, ebaõnnestumisi, kinnipidamist puudutavat olukorda samuti. seega meie esimene eh, la-, la-, lahendus või tulemus oleks tegeleda nende lünkadega. teiseks analüüsisime Dublin kolme äh, määruse rakendamist äh, komisjoni äh, enda vahenditega. kui me räägime Dublin kolm määruse tõhususest, siis äh, tuvastasime, et Dublin kolm määrus ei ole tõhus, see ei täida enda püstitatud eesmärke. esimene eesmärk on kiire ligipääs menetlusele ning nagu me kuulsime juba eelnevatelt esinejatelt, eriti just Shazalt, siis ei ole see eesmärk täidetud. teine eesmärk oli taotluste kiirem menetlemine. nagu me näeme, siis viivitustega endiselt äh, probleeme on. Äh, Dublini määrusest tulenev karistav lähenemine teisese rände osas, sellega ei lahendata neid küsimusi, miks teisene ränne eksisteerib, kehvad tingimused varjupaiga, varjupaikades ja nii edasi, inimesed ei saa liikuda sinna, kus on nende perekond, probleeme on mitmeid. kolmas on mitmeid kriteeriume, mis on äh, Dublin kolm määruses toodud, kuid nendest ei peeta kinni. uurimus näitas, et esimese saabumise riigi äh, põhimõte jäetakse sageli vahele. teine kriteerium äh, komisjoni analüüsi vahendis on äh, tõhusus. me näeme, et kulud on ebaproportsionaalsed, arvestades, et eesmärke ei täideta. rahalisi kulusid on väga keeruline arvutada, täpseid andmeid saadaval pole, hinnanguliselt üks miljard eurot aastas. Saksamaa ja Prantsusmaa süsteemi peamised kasutajad eh, ei menetle tõhusalt eh, taotlusi. inimesi ei aidata, neid saadetakse mujale, kulud on tohutud, võttes arvesse, et inimesed ei tea, mis nendega toimub, inimesi lihtsalt peetakse kinni mis puudutab asjakohasust parema õigusloome kriteeriumitest kolmas, siis sellega seoses on Dublin kolm määruse eesmärgid asjakohased. keskne varjupaigaotsuste langetamine ühtses süsteemis on vajalik selle, selleks on vajalik, et kiiresti otsustatakse ära, milline riik vastutab konkreetse taotluse eest. ometi näitavad mitmed uuringud ja meie uuring, et et Dublin kolme määruse asjakohasus on seot-, seatud küsimärgi alla. neljas hindamiskriteerium näitab, et Dublin kolm määrus kukub läbi kolmes eh, põhim-, mõttes. esiteks, liikmesriigid analüüsivad, tõlgendavad erinevalt põhiartikleid, teiseks määruse seosed põhiõiguste hartaga on nõrgad äh, nii koostamise kui rakendamise tasandil ning kolmas ülejäänud, äh, seosed ülejäänud äh, varjupaiga agiiga ei ole ühtsed, see põhjustabki erinevaid tõlgendusi liikmesriigiti ning viimane kriteerium, Euroopa Liidu lisandväärtus, Euroopa Liidu õiguse lisandväärtus selles, selles valdkonnas on selge, meil on vaja ühtset äh, vastust, ühtseid kriteeriume, ühtseid tingimusi tõenditele, kui meil on tegemist ühtse süsteemiga, kus ei ole keskset otsuste langetamise mehhanismi. on selge, et Euroopa Liit annab siit äh, tõ-, just tõlgendamise osas lisandväärtust, sellegipoolest äh, on probleeme nii Dublini määruse koostamise kui rakendamisega ning see seab kahtluse alla ka Euroopa Liidu poolse lisandväärtuse Dublin kolme määrusel. lõpetuseks äh, meie soovitused, äh, üksikasjalikumalt saate neid lugeda reedel, kui äh, uurimus avaldatakse. esiteks on probleeme nii määruse koostamise tasandil kui rakendustasandil, seega ei ole küsimus ainult selles, et me peame määrust paremini rakendama. sellise järelduse võiks teha parema õigusloome analüüsi mõnes uurimuses. õigus ise on problemaatiline, see ei ole selge, see on ebaõiglane, liiga palju ruumi on jäetud liikmesriikidele poliitiliste valikute tegemiseks. määruse puhul on see väga üllatav määrus peaks ju vältima selliseid probleeme. on mitmeid problemaatilisi poliitilisi otsuseid seoses äh, määruse rakendamisega, püütakse lükata vastutust mujale ja seda olukorda oma avasõnavõtus kirjeldas Shaza väga hästi. ning probleemid on ka rakendustasandil äh, seoses parimate tavadega, ressurssidega, seega peavad reformid äh, ka-, hõlmama nii äh, struktuuri kui rakendamist. soovitaksime paremini lähtuda, põhjalikumalt lähtuda määruse tekstist, meil on vaja paremaid äh, rakendamismeetmeid, eriti seoses artikliga kuusteist, seitseteist, äh, ka perekonna taasühendamise küsimustes tuleb äh, tagasisaatmistaotluste alusel äh, edasisaatmisi vähendada, eriti kui me räägime riikidest, kus äh, ei peeta kinni inimõigustest samuti soovitame Dublini üksustel kasutada selliseid poliitikaid, mille abil saab peatada inimese üleviimise, kui me teame, et äh, on tegemist inimõiguste rikkumisega, samuti äh, parem raporteerimine, paremad suunised komisjonid, mis puudutavad soovitusi seoses inimõigustest kinnipidamisega, siis ma soovin ära märkida, et äh, mitmes Euroopa keeles on äh, Dublini määrusest saanud verb omaette, see ei ole positiivse tähendusega, kui seda verbi kasutatakse, siis viidatakse masendavatele kogemustele seoses määruse rakendamisega, seega selliseid sunniviisilisi üleviimisi tuleb vähendada. meil ei ole vaja kõiki neid juhtumeid kohtusse saata. inimestel on õigus inimõigustele, lapse õigustest tuleb kinni pidada, inimestel on õigus elada koos oma perekondadega, inimesi ei tohi kinni pidada liialt kaua Dublini määrus, et tuleb analüüsida ka seoses põhiõiguste hartaga, samuti peab arvesse võtma kõiki osalejaid, eriti just neid, keda määrus otseselt puudutab, artiklid, äh, artikkel seitseteist, lõiged üks ja kaks äh, tuleb läbi vaadata, mis tahes reform peab lähtuma äh, rändajate inimõigustest kinnipidamistest, neil peab olema ligipääs oma perekonnale, tööle ja nii edasi ning äh, lõpetuseks ka soovitused seoses solidaarsuspõhimõttega. meil on vaja, et nii komisjonil kui liikmesriikidel oleks võimalik äh, võtta ennetavaid meetmeid, et vältida poliitilist paanikat äh, kui kriisiolukorras. artikkel seitseteist võimaldab vastutust jagada äh, mis tahes reform peab paika panema ka õiglasema vastutuse jagamise süsteemi, vastasel juhul ei ole reformidel mingit äh, mõtet. seega see puudutab ka meie kriitikat Dublin neli ettepaneku osas, me teame, et reformid on keerulised, aga sellise kehva seadusandluse talumine on samuti väga negatiivne. me soovitame õigustest lähtuvat Äh, rakendamist ning äh, viitaksin siinkohal ka meie eelnevale tööle, meie soovitustele, kuidas äh, muuta Dublin kolm määrust nii, et paremini peetaks kinni rändajate õigusest, aitäh! jah, aitäh, ma tean, et see ei ole lihtne, ka varasematel kõnelejatel ei olnud lihtne ajast kinni pidada, aga palun andke endast parim üheksa, kümme minutit maksimaalselt ja nüüd saab sõna Aleksander de Chalus. ma ei tea, kas ma hääldasin seda õigesti, ütleb härra esimees. ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti eh, esindaja. ja räägite Dublini määruse rakendamisest. aitäh ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti nimel sooviksin tänada libe komisjoni võimaluse eest osaleda siin täna hommikul. mul ei olnud võimalus seda varasem mainitud raportit veel näha, aga väga huvitav oli eelkõneleja sõnavõttu kuulata. eriti paljusid tulemusi äh, arvestades meie varasemaid, äh, varasemat raportit, mis sedasama teemat puudutas see äh, dokument on siin kättesaadav ja loomulikult ka internetis. ja mina tahaksin kõigepealt välja tuua põhitulemused meie uuringust ja jagada mõningaid soovitusi ja seejärel viidata veel ühele dokumendile mis puudutab äh, õigust teabele ja isiklikule intervjuule, siis meie uurimus tõi välja mitmeid väljakutseid, ehk siis, et ei ole piisavalt kvalifitseeritud ja väljaõppega äh, tõlke, äh, piiratud ressursid ja võimekus ametivõimude poolt, lisaks ka eelarvepiirangud mõningatel juhtudel, mis mõjutavad mitmeid tegevusi nagu tõlget ja muid surve ja ajapiirangud mõjutavad ähm, ametivõimude äh, suutlikkust teavet ja täpsustusi pakkuda. teabematerjalid võivad olla liiga keerulised selleks, et taotlejad neist täielikult aru saaksid. intervjuusid ei kasutata nii tõhusalt kui võiks, eriti selles osas, mis puudutab, et piisavat tähelepanu ei pöörata tõendite kogumisele mis on olulised äh, vastutuse määratlemiseks ning teavet ei otsita alati proaktiivselt. mis puudutab menetlusgarantiisid äh, laste puhul, siis äh, see, näeme siin tõsiseid väljakutseid, ehk siis ei ole tegemist ühtlase lähenemisega ega ka väljaõpet, mis puudutab lapse parimate huvide tagamise protsesside, arvestades erinevaid lähenemisi viivitused, mis puudutavad äh, esindaja määramist ning äh, mittesidus lähenemine äh, esindatuse osas liikmesriikide lõikes. lisaks ei ole sidus ka perekonnasidemete tuvastamine piiratud koostöö liikmesriikidega. täiendavad nõudmised lisaks nendele, mis Dublini määrus ette toob, tulid samuti välja mis puudutab perekonda ja sõlt-, liituvussuhed, siis äh, nägime mitmeid väljakutseid, ehk siis, et äh, aktiivselt ei otsita alati peresidemeid, mis puudutab äh, täiskasvanud taotlejaid, erinevad tõendite nõudmised ning ajapiirangud mõjutavad seda, kas taotlejad saavad perega ühineda või mitte. viivitused sellega seoses nii täiskasvanute kui ka laste puhul piiratud perede määratlus, mis ühtsust ähm, takistavad, äh, kui kaalutlusõigust ei kasutata ja lisaks sellele ka ebaselgus selles osas, mis puudutab kriteeriume või lävendeid ning äh, ka erinevaid tõendamise võimalusi, mis on ette nähtud artiklis kuusteist. kaalutlusõigusega seoses äh, leidsime me, et lähenemine on üldiselt praktikas piirav ning ei ole piisavalt suuniseid selle kasutamiseks ning tingimused taotluste osas on erinevad ja võivad olla poliitiliste tagajärgedega ja jällegi on ka erinevaid äh, tõenduspõhimõtteid, äh, mis tekitavad väljakutseid. lisaks tahtsin välja tuua ka mõningad soovitused äh, selle uurimuse tulemusel meie nägemusel on Dublini kolm äh, lühiajaliselt äh, enne reformi olulisel kohal perede ühinemisel Euroopa Liidus. arvestades, et äh, vajalikud vahendid selle toimimiseks on määratud läbi täiendavate toe, toetusvahenditega EASO-le, uuringutes nägime ka me lünki ja ühtluse puudust Dublini süsteemi rakendamisel, mis tekitab nii taotlejatele kui liikmesriikidele eh, usaldamatust süsteemi suhtes see mõjutab negatiivselt ka usaldust liikmesriikide vahel, mille tulemused on taotlejatele eh, tõsised ja nad võivad jääda nii-öelda limbosse proaktiivne ja tõhus Dublini kolme määruse rakendamine, sealhulgas kaalutlusõiguse rakendamine, väga oluline selleks, et tagada perede ühinemist. täiendavad nõudmised äh, võrreldes määruses ettenähtudega, mis ennetavad äh, perekonnade ühinemist, äh, vajavad kiireid muudatusi piiravad mõisted perekonnaliikmete kohta, takistavad süsteemi õiget toimimist me kutsume üles pere definitsiooni laiendamist selleks, et perede ühinemist toetada. kui pered satuksid äh, eraldi, siis peaksid liikmesriigid saama kasutada kaalutlust selleks, et seda ühtsust tagada ja leida äh, kooskõla põhiõigustega. andmete õigeaegne esitamine E, isiklike intervjuude kasutamine ning proaktiivne teabe kogumine on oluline selleks, et määratleda, milline on vastutav liikmesriik e, taotluse läbivaatamiseks ning e, seda, mis puudutab täiendavaid funktsioone seoses Dublini toimimisega. see aitaks ka pikemas perspektiivis ressursse kokku hoida ja aitaks tagada ka vastavuse taotlejate puhul Dublini reeglitega. seega soovitame me et teavet antaks niipea kui võimalik, nii suuliselt kui kirjalikult ja sealhulgas ka enne taotluse esitamist. koordineerimise tugevdamine äh, saatjate vastuvõtavate äh, riikide puhul on oluline selleks, et tagada sujuv äh, üleandmine ning sideametnikud teiste liikmesriikide puhul on üles näidanud olulist rolli just selles osas tuvastusmehhanismid peaks olema paigas selleks, et taotlejaid tuvastada, lähtudes vajadustest ning andes neile ka infot kõige tõhusamal viisil. tasuta kvaliteetne õigusabi peaks olema kõigis riikides tagatud. see aitaks ka õigeaegse info avaldamise tagada ja süsteemi toimimist tagada. vastastikuse mittemõistmine ning äh, ebavajalike tõendite nõudmine peresidemete tõestamiseks on perede ühinemisel põhiline takistus. tõendid peaksid olema mõistlikud ja sobivad, äh, koostöövahendid äh, ja vastavad meetmed peaksid olema paigas. lapsed peavad tihtipeale läbima väga pika menetlust ilma vajaliku toeta juhtumid, mis puudutavad peresid ja nende ühinemist, lapsi ja nende ühinemist peredega, vajaksid prioritiseerimist. me näeme, et vajalike mehhanismide paikapanemine on vajalik selleks, et tagada koostöö ja tagada parima huvi äh, menetlus ning äh, peresid äh, ühendada. see aitaks vähendada nii inim- kui ka rahalist ressurssi, mis menetlusega on seotud vastav hooldaja vastava väljaõppega peaks olema nimetatud niipea kui võimalik, kui alaja, saatjate alaealine liikmesriiki saab, saabub. ning äh, sellel hooldajal peaks olema ka äh, vajalik tagada lapse parimate õiguste kaitse ja sellega ma ka lõpetaksin, aga tahaksin mainida, et meil on mõningad soovitused, mis puudutavad äh, uut pakti, mille me käesoleva aasta jaanuaris välja andsime, mis on samuti siin kättesaadav. ma näen, et enamus koopiatest on juba võetud, igal, see on hea märk, aga see on, dokument on ka internetis kättesaadav, see on äh, kõige, põhineb kõige hiljutisematel andmetel, aitäh! suur tänu, see oli üsnagi tõsine aruanne, hoiame ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametil silma peal seoses nende teemaga ja austame teie panust. ning loomulikult sama puudutab kõiki sõnavõtjaid, kes siia on tulnud. ja see puudutab ka järgmist kõnelejat, proua Johanna Tarmanin, kes esindab varjupaigaüksust äh, Euroopa Komisjonis, palun. aitäh, aitäh, lugupeetud äh, kolleegidele selle huvitava eh, koosoleku koht, korraldamise eest ja tuletaksin ka teile meelde, et eh, koosoleku, et juba kaks tuhat viisteist viis komisjon läbi analüüsi, mis Dublini määruse läbivaatamise eh, kaasa tõi, mis kahjuks ei ole senini teksti osas realiseerunud. minu sõnavõtt keskendub kahele teemale kõigepealt, mis puudutab juhtimisstruktuuri praeguses äh, Dublini määruses ning samuti ka mõningaid teemasid, mis on seotud nii kujundamise kui ka praeguse määruse toimimisega, lähtudes analüüsist ja ka kaasajastatud statistikaga. kui ma vaatan juhtimist, siis äh, artikkel kolmkümmend kuus näeb ette võimaluse halduskorraldusteks liikmesriigi tasandil, mida on võimalik kahepoolselt rakendada selleks, et hõlbustada Dublini määruse rakendamist, eh, kui on tegemist näiteks sideametnike vahetusega või ka menetluse lihtsustamisega ning ajapiirangute eh, vähendamisega Nendest on vaja komisjoni teavitada ja need peavad olema määrusega kooskõlas. kaks tuhat kuusteist alates on meil olnud äh, viis uut sellist äh, korraldust. olemasolevas Dublini määruses on artikkel nelikümmend neli komitee, millel on oluline roll komisjoni määruse üks, üks, kaheksa, kaks tuhat neliteist, mida on ka hiljem täiendatud äh, rakendusmäärusega, aga lisaks sellele äh, koguneb komisjon ka regulaarselt selleks, et äh, kontaktkomitee formaadis koostööd teha, selleks et rääkida juriidilistest küsimustest, mis puudutavad tõlgendamist ja rakendamist eriti kui tegemist on liikmesriikide vaheliste erimeelsustega, lähtudes inimõiguste ja Euroopa kohtuotsustest kaks tuhat neli aastast on see kontaktkomitee kohtunud keskmiselt iga-aastaselt ja mõnikord ka kaks korda aastas. ja jällegi eesmärgiks on arutada erinevaid tõlgendamisi ning leida lahendusi sooviti suuremat koostööd ähm, tõendite küsimuses ning teabevahetuses liikmesriikide vahel, aga teemad, mida näiteks kontaktkomitees käsitleti, puudutavad äh, olukordi, kus isikud on esitanud mitmeid taotlusi erinevates liikmesriikides, tagasi võetud taotlusi ning täiendavate taotluste esindama olukorda, kus on kaks äh, ebaregulaarset piiriületust ning lisaks ka, mis puudutab perede ühinemist, millest rääkis ka Kreeka esindaja ning lisaks ka muudel teemadest, nagu see ahela reegel. mis puudutab olenevalt Dublin äh, kolm määrust, siis artikkel kolmkümmend seitse lepitusmenetlus, mis oli äh, määratud selleks, et lahendada vaidluse liikmesriikide määruse ra-, äh, vaidlusi ra rakendamisel, seda on võimalik käivitada ühe liikmesriigi taotlusel, kes on vaidluses seotud, aga eeltingimuseks on see, et teine liikmesriik on menetluse käivitamisega nõus. on olnud teatud äh, ka soove seda eelmisel aastal käivitada, aga tegelikult kasutatud ei ole, sellepärast et kas siis on, on la küsimus lahendatud mitteametlikult või tänu sellele et äh, teine liikmesriik ei, ei olnud selle menetluse käivitamisest huvitud. mis puudutab juhtimist, siis tahaksin teile ka öelda, et EASO roll on olnud väga tähtis. mis puudutab Dublini süsteemi juhtimist regulaarsed äh, kaasajastamised äh, Dublini määruses. lisaks äh, Dublini üksuste võrgustikus on osutunud koostöö tõhustamisel kasulikuks teabe jagamisel ning Dublini platvormis käivitati novembris kaks tuhat kuusteist, mis võimaldab net-, võrgustiku liikmetel otse suhelda ja teavet ja teadmisi vahendada tuletaksin ka meelde mõned teemad, mis puudutavad rakendamist oleme väga palju kuulnud erinevatelt kõnelejatelt probleemidest, mis on seotud kujundamise ja rakendamisega. aga et seda analüüsi toetada ka statistikaga, mis puudutab erinevaid menetlusi ja sellega seotud elemente eriti kui me räägime vastutuse võtmisest ja, ja tagasivõtmispalvetest, vastuvõtmise tagasivõtmispalvetest, see, mis puudutab siis taotluse, aktsepteeritud taotlusi, nii tagasivõtmis- kui ka vastuvõtmispalvet, kakskümmend kaheksa tuhat kaks tuhat kaksteist aastal kuni üheksakümmend neli tuhat kaks tuhat kaheksateist aastaks. kui me vaatame tegelikke näitajaid, mis puudutavad üleandmisi, siis me näeme, et kaks tuhat kaksteist üheksa tuhat üleandmist, kakskümmend viis tuhat üleandmist siis kaks tuhat kaheksateist aastaks. ja kui me vaatame tegelikke üleandmise võrreldes taotlustega, siis me näeme väga suurt erinevust aastate lõikes, aga see ei ole kunagi üle kolmekümne viie protsendi läinud alates kaks tuhat kaksteist aastast ja oli kakskümmend protsenti kaks tuhat viisteist aastal. näiteks kaks tuhat kaheksateist oli see kakskümmend kuus protsenti. ja EKRE esindaja mainis samuti, et vajalik on rõhutada, et seos taotlusega kuna taotluste arv ei ole alati kooskõlas ühenemisega, vaid inimene võib esitada mitu taotlust mitmetes liikmesriikides, enne kui üks edukalt üleandmise korraldab, seega statistika ei väljenda, kui palju konkreetseid mitmekordseid taotlusi tegelikult toob endaga kaasa üleandmise ja sellele viitas ka üks varasemaid kõnelejaid. teine teema puudutab äh, seda vastuvõtmise, tagasivõtmispalvet, paljud liikmesriikide ametivõimud tänu menutlu-, menetlusele äh, praeguses Dublini süsteemis on äh, tagasivõtmise palves mitmeid korrektiive lähtuvalt Dublini määrusest ning see protsent läks kahekümne ühelt tuhandelt kaks tuhat kaksteist aastal kuuekümne viiele tuhandele kaks tuhat kaheksateist aastal. mis puudutab aktsepteeritud äh, vastuvõtmispalveid, siis seitsmelt tuhandelt kaks tuhat kaksteist aastal kolmekümnele tuhandele kaks tuhat kaheksateist aastal ja me näeme, et osakaaluna moodustab see umbes kolm neljandikku ja minu arvates viidati ka sellele, eks see on siis seitsekümmend viis protsenti kaks tuhat kaksteist aastal kuni kuuskümmend üheksa protsenti kaks tuhat kaheksateist aastal. ja mitmed liikmesriigid esindajad samuti viitasid sellele, et vastuvõtmis- ja tagasivõtmispalved on seotud ajapiirangutega, millest peab Ähm, nii taotluse esitamise kui ka ähm, vastamisel ning ka ülevõtmise osas ning vastutus langeb üle liikmesriigile, kes oma kohustust ei täitnud, juhul kui nad ajast kinni ei pea. Need reeglid muudavad äh, protsessi äh, keeruliseks ja tekitavad ka vaidlusi ja saavad ohtu sageli ka õiguskindluse ja tõhususe, mis loob õhkkonna, kus tekib ähm, teatud probleeme, nagu me oleme ka kuulnud. mis puudutab üleandmist, siis meie hinnang näitas ja sellele viitasid ka mitmed kõnelejad äh, siin, et ajapiirang üleandmiseks äh, on väga erinev kolmest päevast kuni kuuele kuule. mõnedes liikmesriikides nüüd, äh, kui me räägime nüüd äh, analüüsist, siis kakskümmend liikmesriiki ütlesid, et äh, kaheksateist kuud oli üks põhiline selgitus nendeks viivitusteks. minu arvates Saksamaa viitas sellele. sellised olid statistilised andmed ähm, rakendamise kohta kui me räägime nüüd sellest, äh, kes on see vastutav liikmesriik, siis me näeme, et äh, üleandmiste osas rakendati kriteeriume, mis olid seotud nii sisenemisega kui ka viisaga ja see paneb suure vastutuse liikmesriikidele, kellel on välispiirid, nii nagu jällegi ka täna juba kuulsime. ja see võib endaga kaasa tuua olukorra, kus taotlejad väldivad sõrmejälgede andmist ning äh, eemaldamist ning äh, ma tean, et mitmetes liikmesriikides on tõstatatud see äh, tõenduspõhise lähenemise küsimus ja sellega ma piirduksin. aitäh, kõnelejad katkestatakse ja me peame edasi liikuma. ja järgmisena saab sõna härra Ward Lutten, kes äh, esindab EASO-t palun kümme minutit maksimaalselt, kas suudate hakkama saada uh,? Thank you, Mr. ja sellest piisab. suur aitäh, lugupeetud esimees, suur aitäh ka raportöörile proua Kellerile selle kutse eest. mina pidin rääkima siin sellest, kuidas meie amet ootab liikmesriike Dublin kolm määruse rakendamisel praktiliste koolituste juhendamiste eh, tegevuste läbi. Eh, püüan teha kiirelt meie asutamismääruse kohaselt on EASO äh, ülesandeks toetada äh, ühise Euroopa varjupaigasüsteemi ellurakendamist, tugevdada praktilist koostööd liikmesriikide vahel varjupaigaküsimustes ning pakkuda operatiivset tuge liikmesriikidele, äh, kes on eriliselt suure surve all. ja seda me oleme ka teinud Dublini süsteemi raames töötades täpsemalt öeldes oleme me pandud paika Dublini üksuste võrgustiku, mida me kasutame selleks, et edendada ja harmoniseerida Dublini menetluste eh, rakendamist. see võrgustik koosneb kolmekümnest eh, üksusest, kakskümmend seitse liikmesriiki ja Liechtenstein, eh, Šveits ja Norra ka. ja see võrgustik edendab praktilist koostööd, teabevahetust ning parimate tavade jagamist riiklike Mm, Dublini üksuste vahel. meie eesmärgiks on edendada just selle vastastikuse usalduse küsimuse laiendamist, millest siin eelnevalt räägiti. võrgustik, võrgustiku tegevused hõlmavad äh, juhtrühmade äh, äh, koosolekuid, mida me korraldame kaks korda aastas, tegelemaks praktiliste küsimustega, aga meil on ka temaatiliste ekspertide kohtumised või võrgustikud erinevatel teemadel, nagu näiteks last, lapsed Dublini süsteemis, lisaks sellele on olnud põhjalikke arutelusid selle osas, kuidas liikmesriigid saaksid paremini koostööd teha selleks, et väljakutsetega paremini toime tulla tahaksin rääkida praksi-, praktiliste instrumentide küsimusest, meil hiljuti ähm, oli ähm, praktiline äh, suunis välja antud äh, äh, Dublin kolme määruse rakendamise kontekstis, selle me avaldasime oktoobris kaks tuhat üheksateist ja meil on ka Dublini vahetusprogramm Dublini ametnikele äh, selle eesmärk on teha ka äh, tööd selleks, et suurendada liikmesriikide vahelist usaldust, see võimaldab erinevate liikmesriikide ametnikel äh, käia külas teiste äh, liikmesriikide üksustes, selleks et vahetada parimaid tavasid ja kogemusi ja seeläbi vaadata siis oma koduriigi tavad võib-olla ka üle või praktikad lisaks tasub mainimist see, et meil on ka praktilised suunised eh, tagamaks eh, lapse parimate huvide kaitse varjupaigamenetluses, mm, paremate mm, tavade kasutamist ja huvidega arvestamist mainiti siin eelnevalt ka. <clears throat> see praktiline suunis mis puudutab Dublin kolme määruse rakendamist, eh, koostati liikmesriikide poolt töörühmas, aga me saime panuseid sinna ka võrdlusrühmalt kuhu, kus olid erinevaid esinejaid selle praktilise suunise eesmärgiks äh, on aidata Dublini üksuste igapäevast tööd äh, Dublini menetluse raames. Äh, see võimaldab ka põhjalikumaid intervjuusid läbi viia, see suunis sisaldab ka kontrollnimekirju selles osas, mida taotlejale pakkuda Dublin kolme raames ja seal on ette nähtud ka isiklik intervjuu varjupaiga taotlejaga selle menetluse raames ja väga oluline ja me oleme seda siin korduvalt ka seda olen nagu kuulnud, et tõendusmaterjalide hindamine on väga eh, oluline element selles protsessis ja eh, sellele eh, keskendub meie suunis ka. lisaks sellele on meil ka koolitusdistsipliini küsimuses me oleme koolitajaid koolitanud Dublin kolme määruse raames, kes saavad ülesandeks uute töötajate väljakoolitamise varjupaigamenetluse läbiviimiseks ja me oleme koolitanud äh, ka äh, neid esimees, esi-, eesliini kontaktametnikke, kes siis peavad äh, otsustama, millised on Dublini määruse alla käivad juhtumid ja millised mitte juba varases faasis. ja loomulikult ka perekondade taasühildamise küsimus Dublini raames on väga oluline, mille osas tuleb koolitusi pakkuda. koolitusel osalejad saavad informatsiooni selle kohta, kuidas õiglast menetlust läbi viia lisaks sellele, äh, siin võib-olla seda ei ole eraldi mainitud, aga meie pakume omalt poolt äh, operatiivset tuge ka neljale liikmesriigile, Maltale, Küprosele, Kreekale ja Itaaliale ning äh, selle operatiivtoe kontekstis teeme me ka Dublini küsimustes koostööd. me oleme siis tõesti nende Eh, riikide Dublini üksustega tihedat koostööd teinud eh, ning toetame eh, väljaminevaid Dublini taotlusi, tagame Dublini juhtumist järelkontrolli ka <clears throat> püüame tegeleda ka Dublini menetluste kvaliteedi parandamisega. Kreekas toetame me Dublini raames Ähm, sealset tegevust, pane, pakume äh, taotlejatele rohkem informatsiooni, tagame äh, selle, et Dublini üksusele esitatud äh, kaustad oleksid täiuslikud, seal oleksid kõik dokumendid olemas ja me vaatame ka, kuidas Ateena Dublini üksusesse need taotlused jõuavad. ja me oleme teinud mm, Dublini ekspertidega tööd äh, Äh, Malta kontekstis ka äh, suutlikkuse suurendamise eesmärgi tagamiseks. Äh, ma arvan, et ma praegu lõpetangi, kuid tahaksin teid veel kord tänada selle võimaluse eest siin rääkida sellest, kuidas meie panustame omalt poolt Dublin kolme määruse rakendamisse ja erinevate tavade harmoniseerimisse üle kogu Euroopa Liidu. aitäh! suur tänu, liigume edasi järgnevate eh, panelistide juurde, kõigepealt Karen Mets, Save the Children esindaja, palun, teil on sõna, teil on maksimaalselt kümme minutit. ja suur aitäh ma eh, palun eh, kõigil natukene veel kannatust varuda. Mm, mul oli väga hea meel kuulda, et väga paljud inimesed rääkisid sõna laste õigustest ja saatjate alaealiste õigustest Äh, sageli tekitab see teema ka peavalu, aga mul oli hea äh, meel uuesti üle lugeda Dublin kolme määrus ja vaadata, kui palju kaitseklauseid lastele on ette nähtud. parlament on võidelnud nende nimel ja jätkab võitlust ka tulevikus. kõigepealt ülevaade. umbes iga kolmas varjupaiga taotleja, kes Euroopasse jõuab, on laps. vahemikus kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat üheksateist oli umbes kakssada kakskümmend viis tuhat saadet alaealist, kes Euroopasse jõudsid ja mõnede andmete kohaselt kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat seitseteist oli umbes kolmkümmend tuhat ähm, pagulastest last kadunud. ja loomulikult eh, need andmed sõltuvad sellest, kes seda kogub, kuidas seda kogutakse, see kõik on väga fragmenteeritud, kuid me näeme siiski, et väga suur hulk lapsi lihtsalt läheb kaotsi ja me peame ära kasutama selle töö, mida me kohapeal teeme, teeme, me peame vaatama, miks see nii on ja kuidas see kõik on seotud Dublini süsteemiga. Save the Children töötab piiridel Hispaanias, Itaalias, me teeme tööd ka Bosnia-Hertsegoviinas ja Serbias, kuhu eh, lapsed tagasi saadetakse piiridelt. me teeme tööd ka nendes riikides, kus on väga palju pagulasi, nagu näiteks Rootsi ja Saksamaa. niisiis räägin nüüd sellest, mis toimub. väga paljud äh, riik, äh, esindajad on rääkinud äh, perekondade taasühildamisest, aga mina räägin sellest, mis enne aset leiab. E, see kõige esimene inimene, e, kellega laps kokku puutub, on tegelikult piirivalvur ja seda tuleb rõhutada, sellepärast et piirivalvur mängib väga olulist rolli laste kaitsel näiteks Itaalias me näeme seda, et Nigeeria tüdrukud, kes Itaaliasse jõuavad, ütlevad äh, piirivalvuritele, et nad on üle kaheksateistaastased, seda käsevad neil teha äh, inimkaubitsejad, siis nad registreeritakse täiskasvanutena ja siis neid sunnitakse prostitutsioonile. me näeme seda ka Eritrea tüdrukute puhul ja siis Itaaliast liiguvad edasi sageli äh, Hollandisse, sageli nad on äh, tegelikult alaealised äh, ja samas neid ei saa niimoodi kaitsta, kuna nad on oma vanuse kohta valetanud ja see tekitab suuri äh, probleeme ja väljakutseid. sageli on ka inimesi näiteks, kes Horvaatiasse saabuvad, kellel ei ole võimalik ennast registreerida. ja äh, sageli lapsed jõuavad inimkaubitsejate kätesse ja seetõttu on väga oluline just registreerimine ja äh, piirivalvurite roll Äh, mida meie oleme teinud ja mis on olnud ka tõhus äh, teisese liikumise ärahoidmisel, äh, on see, et me oleme kasutanud mobiilseid üksuseid, me teeme tööd piiril koostöös politseiga, me eraldame haavatavad rühmad ja lapsed, me kogume nad kokku, me püüame nende usalduse võita, me selgitame neile menetlusi selliselt, et nad sellest ka aru saaksid, me selgitame, mis on inimkaubandus, me selgitame, et nad saavad varjupaika taotleda ja me selgitame, millised on nende õigused ning see on väga tõhus olnud nende usalduse ülevõitmisel ning edasiste liikumiste ärahoidmisel. teine asi, mis on väga oluline tagamaks lastekaitse ja eh, millega ei ole minu arvates piisavalt tegeletud, on esindatuse küsimus või eestkostjate küsimus. seda hõlmab ka Dublini määrus tegelikult. Eh, me oleme näinud olulisi edasiminekuid eh, eestkostja määramisel Itaalias, näiteks on võimalik kaitsta saatjate alaealisi, aga samas jah, on määratud üle kolme tuhande eestkostja Kreeka on raamistiku eeskostluseks paika pannud, aga endiselt on veel suuri lünkasid, seda raamistikku ei ole veel jõustatud ja Hispaanias me näeme ka väga palju väljakutseid, mis on seotud sellega, et eestkoste eest vastutavad piirkondlikud omavalitsused Need on tõsised probleemid eh, ja eestkostsüsteemid on erinevad liikmesriigiti ja väga oluline on see, et seda süsteemi tugevdatakse, parandatakse ja seda sõltumata sellest, kas tegu on vabatahtliku eestkostesüsteemiga või professionaalse eestkostesüsteemiga. Eh, see on ääretult tähtis, et lapsed saaksid piisavalt kaitset ja eh, nendele arusaadavas keeles asjakohast informatsiooni. kujutage nüüd ette, et kui te olete laps ja jõuate kohale, teile selgitatakse menetlusi, teil on juurdepääs eestkostjale, kõik läheb väga kenasti, aga samas on teil siiski pereliikmeid teises liikmesriigis. sellisel juhul võib minna kuni aasta ja kõik te teate seda, et võib minna kuni aasta, enne kui laps perega taas kokku viiakse ja paljud inimesed on sellest rääkinud, aga äh, proovige ette kujutada, kui pikk aasta on või kui pikk aeg on aasta lapse elus, mõelge oma laste peale, mõelge selle peale, äh, kui pikk pikk äh, ajaperiood tegelikult üks aasta lapse elus on. kui äh, salakaubitseja tuleb äh, nüüd selle lapse juurde ja ütleb, et oi, ma saan ühe nädalaga sind pere juurde toimetada, siis loomulikult nad tahavad olla armastatud inimestega koos ja lähevadki salakaubitsejaga kaasa, usaldavad neid ma tean, et Itaalias äh, ja Kreekas on omad äh, probleemid, äh, Rootsis ja Saksamaal jällegi teistsugused probleemid, aga esmajoones tuleb nendest teemadest rääkides mõelda laste õigustele ja kaitsele. ja tahaksin rõhutada ka järgnevat, vaatamata seda, sellele, et Dublini määrus seda ei kata, siis ümberasustamise süsteem on olnud tegelikult suureks abiks isegi laste puhul. ja see kava, mis Ühendkuningriigi kolleegid paika paikapanid on olnud ka väga suureks abiks, eriti just saatjate alaealistele. kui eh, ümberasutamisüsteemi enam ei kasutatud, siis hakkasid lapsed Itaalia keskustest kaotsi minema volinik Johanson on rääkinud väga palju liikmesriikide vahelisest usaldusest ja see on väga oluline, aga äh, kui te tahate, et, et inimesed kasutaksid olemasolevaid süsteeme, siis nad peavad neid süsteeme saama ka usaldada ja ma kardan, et praegusel hetkel seda usaldust lihtsalt ei ole, sellepärast et süsteemid ei toimi piisavalt hästi tahaksin rõhutada seda, kuidas äh, kõik need asjad, mis on väga olulise tähtsusega, ennetamaks äh, laste kaduma minekut, äh, on tähtsad. ja tegelikult on need kaitseklauslid Dublin kolmes ka olemas, on tagatised alaealistele artikkel kaheksa näiteks, mis on puud-, mis puudutab üleviimisi. seal on ka kaitseklauslid alaealistele, ehk siis seadusandluses on see kõik paika pandud, aga rakenduslik pool on puudu meie soovitus, et oluline on tagada, et kaitsesüsteemi Euroopa Liidus äh, tugevdatakse. Äh, väljaspool Euroopa Liitu on küll ka kaitsesüsteeme, aga Euroopa Liidu siseselt tuleb ka seda parandada ja AMIF mängib äh, siin väga olulist rolli. piirivalvurid on ka väga olulise tähtsusega, kui me räägime Dublini ellurakendamist, need, nad peavad saama head koolitust, äh, tagama, et äh, inimesed jõuaksid süsteemi, mis neid kaitseb, niisiis edasi äh, lapsesõbralik teave, teabevahetus on võtmetähtsusega selleks, et tagada, et inimesed oleksid teadlikud oma õigustest, saaksid juurdepääsu eestkostjale, see on eriti oluline laste puhul ja tuleb eemaldada tõkked Äh, perekondade taasühendamise teel ja meie oma organisatsioonis leiame, et see on ääretult oluline selleks, et äh, tagada usaldus süsteemi vastu ja seeläbi aidata süsteemil paremini toimida. aitäh! suur aitäh, proua Mets teile ja nüüd liigume edasi äh, meie viimane panelist siin teises voorus saab nüüd sõna ja selleks on professor Francesco Maiani, kes esindab Odesseuse võrgustikku. palun, teil on maksimaalselt kümme minutit ja siis me saame ka eh, veidi neid teemasid veel arutada, meil on umbes tund aega veel aega, aga me peame ära kuulama ka raportööri ja variraportöörid, palun. suur aitäh, mul on väga hea meel siin täna eh, rääkida sellest teemast. Eh, mul on palutud Euroopa Kohtu praktikast anda ülevaade. üheksateist kohtuotsust on tehtud selle määrusega otseselt seonduvana ja mõned on veel kaudselt sellega seotud ning ja see tähendab, et Dublin kolm määrus äh, on äh, tõstatanud väga palju küsimusi, mis on lausa kohtusse välja jõudnud. kohtu äh, ette on jõudnud erinevad teemad, inimõiguste teemad, äh, aga ka igapäevased tehnilised küsimused, mis puudutavad siis seda Dublini määrust. loomulikult ma ei hakka siin üksikasjadesse laskuma, mul ei ole selleks lihtsalt piisavalt aega. ma püüan siinkohal välja tuua lihtsalt kolm olulist suundumust Euroopa Liidu kohtupraktikas ja, ja ma ei hakka siis siin nüanssidesse laskuma, kuna kuna aega ei ole selleks. esimeseks trendiks on äh, kaitse kõrgem tase. Äh, Karin Mets, äh, kes just sõna võttis, ütles ka, et Dublin kolm määrus kaitseb Äh, tegelikult üksikisiku huve ja õigusi rohkem, kui Dublin kaks määrus seda omal ajal tegi. ja äh, see oli äh, Euroopa Parlamendi kaasatuse tulemus kahe tuhande kolmeteistkümnendal aset leidnud ümbervaatamises. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta määruse ülevaatamine on süsteemi uuendanud, see on nüüd riikide vahelise süsteemi süsteem eh, ja eh, praegune süsteem peab eh, varjupaigataotlejat oluliseks osalejaks siin protsessis oluline on rõhutada õigusi ja tagatisi ning oluline on tagada ka tõhusus selle süsteemi toimimisel. Üks Dublini mittetõhususe peamiseks põhjuseks on see, et varjupaiga taotlejaid sunnitakse osalema süsteemis, mida nad ei mõista Mm. ja kui äh, panna varjupaiga taotlejad äh, tõhusamalt koostööd tegema info edastamise teel, siis on oluliselt lihtsam olukorda parandada. teiseks, äh, vastastikune usaldus peab suurenema. sellest on siin varem ka räägitud aga Dublin kaks kohaselt ja Abdullahi kohtuotsuses Äh, oli üsna absoluutne idee või mõte, mida vastastikune usaldus äh, peab äh, tähendama. seal otsuses oli räägitud ka puuduste tõendamise kohustusest ning see on tekitanud pinged Euroopa Inimõiguste konventsioon, konventsiooniga äh, ja see, mis seal sisaldus, läheb vastu inimõiguste äh, põhimõttega ning äh, Euroopa Kohtus on otsustatud seda puudujääki parandada, näiteks ka Njavo kohtu asjas kohus on püüdnud ka tegeleda Dublini süsteemi ühe probleemse küsimusega nimelt mida teha nende taotlejatega, kes on äärmises vaesuses liikmesriikides ja püüavad teistesse riikidesse eh, liikuda selleks, et saada mitte ainult paremat tulevikku, vaid ka eh, paremaid olmetingimusi olevikus. kolmandaks, kohus on püüdnud eh, kaitsta õigust ka kriisiolukordades, jah, kohut võib kritiseerida või kiita selle eest, aga ta on saatnud välja ühe selge sõnumi, nimelt kriisiolukord ei õigusta õiguse tegevuse moonutamist. oluline on siinkohal lugeda Jafari kohtuotsust selleks, et ähm, saada selget pilti sellest, mida ma siin püüan väita ja teistel juhtumitel ka mm, oli kohus silmitsi menetluslike puudujääkidega mm, liikmesriikide poolt Ehm, kus arvestati praktiliste raskustega, aga kohus on öelnud, et mis tahes ajahetkel ja mis tahes tingimustes eh, tuleb eh, austada siiski määruse sätteid ja see on praegu väga asjakohane, sellepärast et praegusel hetkel on väga suur surve eh, selleks, et eh, kohapeal oleks tagatud eh, nende tagatiste austamine, mis on selle määrusega ette nähtud, me oleme näinud, et kasutatakse sageli mitteametlikke isiku nii-öelda tagasisaatmist ja nii edasi ja kohus on saatnud välja sõnumi, et see ei vasta äh, ühtse Euroopa varjupaigasüsteemi alase seadusandluse äh, kirjasõna ja mõttega. see ei ole siis vastavuses sellega. Äh, kui aega on vähe, siis tuleb teha valikuid, võib-olla olema liiga roosilise pildi siin maalinud olukorrast, meil on tõesti olulisi probleeme ka, aga üleüldiselt võib öelda, et see Dublin kolm on siiski positiivset olukorda mõjutanud aga Euroopa Kohus Dublin kaks määruse kohaselt on ka teinud olulisi kohtuotsuseid, mis on panustanud olukorra muutusesse. kohtu äh, lahendid näitavad, et Dublin kolme rakendamisel on teatud mm, võimalusi selle humaansemaks rakendamiseks ja loomulikult on paranemisvõimalust ka Dublin kolme rakendamisel, kui me räägime perekonna ühtsuse kaitsmisest Dublin kolme määruse raames ja loomulikult, kui kohus saab võimaluse selgitada erinevaid Dublini määruse aspekte, siis see on protsess, mis võtab aastaid ja aastakümneid. siseturu õiguse raames on aastakümneid läinud teatud aspektide selgitamiseks. aga kui kohus seda kõike teeb, siis see saab positiivselt tõhusust mõjutada ja me peame äh, mõistma muidugi seda, et tõhusus äh, mõjutajateks ei ole mitte ainult mingid kõhklused tõlgendamise osas, vaid need põhjused lähevad tegelikult süvitsi Dublini süsteemi. Äh, ma nüüd kohe ka lõpetan. Äh, nüüd äh, vastuväide, mis võib-olla esitatakse mulle, on see, et jah, kohus on positiivselt mõjutanud küll seda protsessi, aga see süsteem ikkagi ei toimi ja me peame seda reformima hakkama, no väga hea. aga ma tahaksin omalt poolt ka mõned mõtted välja käia selles osas, mis puudutab Dublini võimalikku reformi. jah, loomulikult oleks hea Dublini süsteemi reformida, aga reform peab olema selline, mis muudab olukorra paremaks. me peame tagama, et me ei muuda olukorda hullemaks, et me hoopis parandame seda ja sellisel juhul tuleb esitada mõningaid küsimusi kõigepealt. kas mis tahes vastutuse jagamise süsteem saab toimida, kui me ei ole veel tõestanud, et me suudame tegelikult ühtseid standardeid ellu rakendada? kas me siin prioriteete valesse järjekorda pole mitte seadnud, kas me kõigepealt ei peaks tõestama seda, et me suudame ühtseid Euroopa standardeid ellu rakendada enne, kui me jälle patsiendi piisaali veeretame. Äh, teiseks, kas me suudame vastutuse jagamise süsteemi luua, mis tõesti ka toimiks, kui äh, kõik liikmesriigid peavad äh, iga marginaalse taotleja kulusid kandma, kas me suudame neid kulusid kanda? Need on need faktorid, mida peab arvesse võtma need on need faktorid, mis eh, ei lase Dublinil õiglaselt toimida ja veel eh, üks asi, ärgem eh, uskugem, et meil on eh, nii-öelda õigusloomeline võluvits kusagil. Euroopa Liidu õigus on väga keerukas ja seetõttu me ei saa eh, lasta tekkida kujutluspildil, et kui me midagi õigusloomeliselt natuke korrigeerime, on kõik probleemid lahendatud. edasi siin soovitakse õiglaselt ja võrdselt jagada varjupaigataotlejad üle kogu Euroopa ja kes selle vastu saaks ametlikult või, või teoreetiliselt olla. aga kas see on Euroopa Liidu tasandil üleüldse praktikas võimalik? kas äh, sadu tuhandeid varjupaigataotlejaid on võimalik äh, õiglaselt jagada ähm, liikmesriikide vahel niisama lihtsalt? ja edasi ma tahaksin esitada ka ühe naiivse küsimuse, sellest on räägitud ka siin arutelus. miks keskendutakse teisesele liikumisele, kui ma loen artiklit äh, seitsekümmend kaheksa aluslepingust, äh, siis äh, tegelikult keskendutakse sellele, et Euroopa tervikuna kait-, austab oma kaitsekohustust, vaatab läbi varjupaigataotlused kiiresti ning saadab tagasi need, kellel ei ole vajadust kaitse järele ning integreerib need, kellel on vajadus selle kaitse järele. kui see tõesti nii ka on, siis Äh, riikidevaheline pingpong ei aita selle olukorra paranemisele kaasa, aitäh! suur tänu, professor Majani! tõite välja mitmeid äh, huvitavaid äh, punkte, mida kindlasti liikmed soovivad kommenteerida. nüüd on neil see võimalus, alu-, alustuseks äh, raportöör proua Keller. suur tänu nende ettekannete eest tahaksin täiesti siiralt tänada teid äh, selle kokkuvõtlikkuse eest, sest omavaheline täietus nende ettekannete vahel võimaldas meile tekitada tervikliku pildi praegusest olukorrast, mis ei ole hea, kõik ütlesid ja kordasid seda, aga samuti oli võimalik ka erinevad analüüsielemente välja tuua, aitäh kõige eest! kõik te olete oma valdkonna eksperdid ja väga keeruline on nii lühidalt rääkida. mõned märkused kõigepealt sooviksin tänada parlamendi äh, vastavat talitust, kes on läbi viinud väga olulise uuringu, mis nädala lõpus avaldatakse, ehk siis EKRE-t, see on väga tähtis ning mis äh, saab täiendust ka ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti äh, dokumendiga, mis käesoleva aasta alguses avaldati, aitäh nende andmete eest ja komisjoni äh, arvud olid täiesti vapustavad äh, ja hiljutist mõjuhinnangut ei ole, seega oli väga hea saada neid, äh, kuulda neid täpsustusi, mis puudutasid, puudutasid vastu- ja tagasivõtmispalvete arve, need olid tõesti väga head ja kasulikud näitajad mis puudutab juhtimis, paljud teist rääkisid selles, koostöö, usaldus, analüüsid, tahaksin tänada äh, härra Lutani ja Aasust. kas te võiks teha meile konkreetseid ettepanekuid, kuidas oma teiega edasi liikuda? ja väga hea on see, et Dublini eksperdid kohtuvad, aga kuni kaks korda aastas äh, see ei ole just väga kiire, juhul kui tegemist mingisuguse uue rändeteega, mis tekib või mingisuguse uuendusega kahepoolsetes lepetes. Need äh, olukorrad võivad ju päris kiiresti muutuda, kas ei võiks äh, selles koostöös kaugemale minna? see tundub olevat juba praegu väga viljakas see kontaktkomitee, millest rääkis komisjon, jah, väga hea, aga kohtumised üks kord aastas. kas äh, me peame sammu väljakutsetega, mis meie ees on? paljud teist, eriti Save the Children organisatsiooni esindaja, aga tegelikult kõik viitasid olukorrale, mis puudutab alaealisi. see kolmas punkt ja me kõik kindlasti oleme sellest vapustatud ma ei tea, kas kolleeg on siin, aga ta on väga pühendunud äh, sellele teemale. Te ei öelnud, aga võib-olla sellega seoses võrreldes teistega on liikmesriigid väga tugevad, sest me räägime siin lapsepõlve kaitsest igas liikmesriigis. ja kui teil on äh, ühiseid ettepanekuid selles osas, oleks see võib-olla väga kasulik ja lõpetuseks äh, jagaksin teiega oma veendumust. kas me ei peaks äh, üritama paremini mõista inimeste elukaart? ning äh, selle sessiooni avasõnad näitasid meile väga selgelt see olukorda kõik äh, tundub loogiline, kui me vaatame, mis tegevused käivitab äh, ja need võivad ju olla kõik väga erinevad äh, olukorrad, arvestades läht-, päritoluriiki, perekonnatausta, vanust ja nii edasi. ja kas see võib-olla ei võiks meie suhtumist muuta realistlikumaks, sest me suudaksime paremini arvesse võtta inimeste soovi, motivatsiooni, reaalsuse igal juhul aitäh teile kõigile ning töö on alles äh, algamas ning kõik parandusettepanekud on teretulnud, aitäh! nüüd äh, sõna teile, härra Tobe, Rahvapartei variraportöör. aitäh! aitäh teile kõigile teie esitluste eest, meie jaoks on väga kasulik, kui me näeme seda erinevate vaatepunktide kaudu ja tõesti mingit võluvitsa ei ole selle olukorra lahendamiseks, me oleme kõik poliitikud, seega lootust meil on, me ju püüame omalt poolt midagi ära teha. kaks küsimust. esiteks, oletame, et me soovime saavutada toimivat Dublini määrust, varjupaigasüsteemi, millega äh, aidatakse reaalselt neid inimesi, kellel on õigus äh, varjupaigale või si-, ja majandusrändajad lüüakse neist lahku. kui me soovime suuri asju teha, kas te siis äh, oleksite nõus äh, või lükkaksite tagasi sellise ettepaneku, mille põhjal analüüsitakse äh, hinnatakse varjupaigataotlusi kohe välispiiril, kas teie leiate oma vaatepunktist vaadates, et see oleks, sellest oleks kasu või see lihtsalt ei hakkaks toimima, see on minu esimene küsimus, taotluste läbivaatamine välispiiril. teiseks, me kõik ju teame, et komisjonilt mõne nädala jooksul peaks uus ettepanek tulema me teame, mil määral ja kus soovitakse reformida tabli-, praegu kehtivat Dublini määrust, me teame, et mis ajakava kujuneb institutsioonide vahel, me teame, et siin on mängus ka kohustuslik ümberjagamine, on selge, et me räägime siin uuest, uut tüüpi solidaarsusest, et äh, ja jah, meil võib olla selles küsimuses erinev äh, poliitiline seisukoht, see on ehk liigagi poliitiline, aga oletame, et komisjon äh, teeb ettepaneku, mis loob uue solidaarsussüsteemi liikmesriikide vahel, siis mida, kuidas näete teie seda, mis, millest oleks reaalselt kasu, millega te saaksite nõus olla selles ettepanekus? aitäh! Äh, sotsiaaldemokraatide äh, variraportöör härra Bartolo, palun suur aitäh, lugupeetud esimees, suur aitäh ka kõigile sõnavõtjatele selle teise paneeli raames. Äh, tahaksin tänada kõiki teid selle töö eest, mis te olete ära teinud ja kui ma kuulsin neid äh, numbreid äh, ja statistikat, siis tõesti tööd on vaja teha. aga nüüd, kui vaadata Dublin kolme määruse rakendamist, siis tuleb tagada selle tõhusus, eriti kui me räägime ähm, suurenenud paguse, pagulasvoogude kontekstis kontekstist. oluline on eh, vaadata, milline on uus varjupaigapakt. Eh, me teame, et eh, tõenäoliselt kohustusliku ümberjagamise süsteemi seal välja ei pakuta, aga oluline on siiski tagada võrdne kohustuse jagamine ilma sellise mehhanismita. kuidas tagada äh, see, et äh, kogu koorem ei jääks esmase saabumise liikmesriigi kanda. Äh, oluline on siin keskenduda screening'u teemale piiridel, aga kuidas seda tagada, kui Äh, me vaatame, milline on olukord seal piiridel, kuidas seda tagada, kuidas äh, edasi liikuda, kui vaadata kinnipidamiskeskustes või, või, või pagulaslaagrites kõiki neid mehi, naisi ja lapsi, kes on seal blokeeritud, kes nad on seal äh, sunniviisiliselt kinni, oodates äh, selle menetluse äh, kulgemist. Euroopa on maailma demokraatlikum piirkond ja mina isiklikult leian, ja mina olen kolmkümmend aastat juba tegelenud nende inimeste küsimustega. Äh, olen näinud ka palju äh, hukkunuid. Äh, ähm, olen näinud kannatusi, mida need inimesed peavad läbi elama, keegi ei peaks seda kannatama ja meil kõigil on süda õige koha peal, me peame jääma inimlikuks ja me peame nendele probleemidele selle kõige taustal lahenduse leidma, aitäh, see on minu üleskutse kõigile. suur aitäh! kolleeg Tardino on nüüd järgmine, jah. jah, palun, nüüd on sõna teil. Sardone, okei okay.. kolleeg Sardone. Grazie. ja suur aitäh. Äh, nüüd komisjoni seisukoht äh, sisserände küsimuses on üsna selge. Euroopa on äh, sõbralik, äh, võtab inimesi vastu, jagab laiali, aga tegelikult see on ainult kuvand, tegelikult on ju uksed kinni. see on ju tõsi kui rääkida siserändest ja vastuvõtust, siis on suuri läbikukkumisi. Dublini määrus jagab Äh, mm, kohust- või paneb kohustuse ja kulud äh, selliste liikmesriikide kanda, kes on esmase saabumise liikmesriigid, nagu näiteks ka Itaalia. Äh, proua von der Leyen oma mandaadi alguses, septembri alguses kõneles ka sellel teemal, nüüd on ka tulemused sellega seonduvalt. praeguse hetkeni on Dublin kolme ülevaatamine või reform blokeeritud nõukogus ka Malta kokkulepe on läbikukkumine. ümberasustamine leidis aset ainult mõnekümne pagulasega, ootajad olid väga pikad ja sellised on ju faktid. Itaalias on valitud valitsuse vahetusega ähm, pärast seda, kui Salvini ametist lahkus, äh, järjest rohkem äh, pagulasi äh, meie kallastele jälle jõudnud ja Sofia mm, on ka aset leidnud varasemalt ning mm, ka selle raames oleme me kulutanud väga palju raha. me peame mõistma, et tegelikult peaks äh, vähendama äh, nende paatide arvu, kes üleüldse lahkuvad selleks, et Euroopa suunas liikuda, aga selle asemel äh, plaksutatakse nendele, kes päästavad neid pagulasi me jätkame selle ütlemist, et tulge, tulge muudkui Euroopa suunas. ei ole ju mõtet äh, Äh, olukord, kus komisjon ei võta tõsiselt enam sisserände küsimust äh, tehakse nägu, et jah, me oleme väga solidaarsed, aga tegelikult äh, vastuvõtukulud ja koormus jääb kõik selliste riikide kanda, nagu see on näiteks Itaalia. härra Karm. suur tänu, esimees, ka mina sooviksin tänada erinevaid sõnavõtjaid ja viitaksin mõningatele teemale näiteks, millele ütles EKRE esindaja, ehk siis äh, halb sidusus äh, teatud teemade vahel ning Dublini määrusega seonduv problemaatika, mis jätab liikmesriigidele liiga palju manööverdamisruumi ja millest on isegi nii-öelda see, see lähenemine on inimlikkusest väga kaugel. lisaks sellele need näitajad, mida tõi välja komisjoni esindaja, need ei ole mitte ainult näitajad, vaid selle taga on inimesed. kui me vaatame inimesi, siis kahekümne kahest tuhandest äh, üheksakümne nelja tuhandeni kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat kaheksateist, aga kui me vaatame Euroopa elukorras, siis räägime null koma null null viiekümne kuuest null koma null ühe protsendile, ehk siis tegemist ei ole mingisuguse invasiooniga ega tohutu rändega, millest räägitakse lisaks ka üleandmistega, kus on tegemist väga väikeste protsendi muudatustega, kas siis Euroopal ei ole võimalus neid inimesi teistmoodi vastu võtta kui praegu, tehes seda väärikamalt, täites oma vastutust nende inimeste ees ja kui me räägime null koma null üks, null üks protsendist, kui üleminekut null koma null kuuele protsendile, Dublini määrus on ebaõnnestunud, seda me teame, ka Prantsusmaal kaks tuhat kuusteist saatsime üle tuhande inimese tagasi, aga vastu võtsime Äh, umbes sama palju, vahe oli ainult nelikümmend protsenti, ehk siis me võtsime vastu äh, sama palju inimesi, kes äh, tahtsid, kes ei tahtnud tulla, võrreldes nendega, kes, kes oleksid tahtnud tulla ning see ei ole üldsegi inimlik, see süsteem. nüüd lisaks laste õigus, minu arvates siin ei tohi eksida, me peame seda igas osas arvesse võtma, laste õigused ja nende eest hoolitsemine ning ka parlamendis on vaja selles osas vastutustundlikku ähm, poliitikat, aitäh! proua Ernst järgmiseks, palun! suur aitäh, ma kuulasin just eelnevad sõnavõtjad, sellepärast läks natuke aega, aitäh. järgmised küsimused minu poolt. kõigepealt äh, oluline teema, perekondade taasühildamine. Äh, perekondade taasühildamine äh, Mm, on äh, teema, mille kontekstis Saksamaal on võetud meelevaldseid meetmeid meet, äh, tuhandeid tahetakse ühildada, äh, Saksamaale on tulnud väga palju inimesi seetõttu äh, ja mina tahaksin teada selle väga olulise teema puhul, kus me räägime ka laste heaolust, perekondade taasühildamine, äh, mida teie arvates me peaksime selle teemaga seonde, seonduvalt uues määruses reguleerima? siin on väga palju asju välja toodud, aga ma tahaksin midagi seaduslikult re reguleerida, ametlikult. teiseks, pagulaste õigused, me räägime me siin liikmesriikides, kes on suure koorma all, kes asuvad Euroopa Liidu välispiiridel ja see on kõik väga tore ja see on ka tõsi, jah, loomulikult äh, me peame äh, nõudma seda, et me arvestaksime, millise koormuse all need välispiiril olevad liikmesriigid on, aga teine küsimus on tegelikult pagulaste õigused ja, ja, ja olukord. Äh, mi-, millised on teiepoolsed ettepanekud, äh, kuidas äh, või mil määral me peaksime reguleerima seda valdkonda selleks, et äh, tagada õiglus mitte ainult liikmesriikide vahel, vaid ka pagulaste, varjupaigataotlejate suhtes. ja järgmine punkt formuleering, meil on vaja eelkontrolle, skriinimisi välispiiridel. ma pean ausalt ütlema siinkohal, et Äh, see äh, tekitab minus väga palju stressi, sellepärast et ma ei tea, kuidas see peaks nüüd aset leidma. ja seetõttu on küsimus teile kõigile suunatud, ma tahaksingi teada, kas teie arvates on õige või mõistlik või teostatav see kõik ja kui see on teostatav, siis äh, mis on eeltingimusteks, et see toimiks, mm, et pagulasi oleks võimalik siis õiglaselt ka nende eelkontrollide kontekstis kohelda, aitäh! hästi näen ka, et äh, sõna soovijaid on veel. härra Teli, palun ühe minutiga piirduge. aitäh, minul on üks äh, lühike küsimus härra Lutinile EASO-st. nimelt, kas teil on plaanis laiendada oma äh, Äh, keskust hõlmamaks ka Lääne-Balkani riike, võttes arvesse sealset marsruut, rändemarsruuti ning äh, Šveits ja teised riigid, äh, millist praktilist tehnilist abi või parimaid tavast Äh, tavade vahetamist plaanivad nemad kandidaatriikidega, võttes arvesse, et praegu on peatükk kakskümmend neli avatud läbirääkimistes Euroopa Liiduga neil. sellest oleks kindlasti väga palju kasu, et äh, viia kooskõlla nende ja Euroopa Liidu õigus. hästi, nägin veel ühte kätt. palun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 meil on siin sotsiaaldemokraadid, kes kirjeldavad neutraalselt seda olukorda, aga samas me teame, et need ametlikult lapsed on tegelikult kaheksakümne protsendi ulatuses noored mehed. me ju teame, mis siis aset leiab, mida need noored mehed teevad, härra Tufik, see eh, marokolane Äh, sundis äh, paljusid alaealisi tüdrukuid prostitueerima ja on vägistanud tüdrukuid, äh, aga talle määrati ainult kolme aasta pikkune vanglakaristus. lisaks sellele Süüriast pärit varjupaiga taotleja mõrvas Johanna Plane. me peame nendest reaalsustest ka kõige selle taustal rääkima, aitäh. no no no, I will ask my question I to mevrouw de Mets. Mevrouw de Mets, dit is... Nüüd proua Mets see on reaalsus. jaa. Äh, ma olen Euroopa Parlamendi saadik, teil oli juba üks äh, minut kõneaega ära, mul on konkreetne küsimus tegelikult. näen, et ka teised liikmed soovivad sõna. What are you trying to make a footnote on <laughs> some of these remarks or? kas te soovite samuti midagi kommenteerida või oma küsimusi esitada? mina hoian kogu aeg pilku kellal yeah,. Yeah. mina võtan sõna lühemalt kui teie ja oh, sure. muidugi ka teie saate sõna, teil on õigus ka vastuseid kuulata, ära kuulata. aitäh! võib-olla saate kinnitada, ma ei ole kindel, kas on meil reeglite vastane lippu laual hoida, äkki saab selle sealt eemaldada ning teiseks äh, sooviksin avaldada protesti, ma ei tea nüüd, mis äh, kodukorra artikli alusel, aga esi-, e-, esitan protesti selle seose vastu, mille kolleeg just e-, tekitas naiste vägistamise ja rände vahel. Frau Ernst, you also wanted to comment? proua Ernst, ka teie soovisite kommenteerida, minu kommentaar on samasugune. hästi. meenutan teile, täpselt samad reeglid kehtivad nagu täiskogul. palun püüdke ennast taltsutada, liikmed ei tohi rikkuda eeskirju, lipud laudadel on keelatud palun teil see eemaldada. lipp on äh, kodukorraga lubatud, minu, see on minu arvamus. rahvasaadik kõneleb mikrofonita. I mean, I mean, I mean, I mean, I mean, I mean you have in mind, you have in mind just to simply jah, ma saan aru, teie soovite provotseerida, häirida teiste tööd äh, me saame sellest täielikult aru. Teid on korduvalt sellise käitumise eest hoiatatud, korduvalt on hoiatatud parlamendi arutelude ja täiskogu käigus mitte eksponeerida selliseid lippe. Teie aga eitate, et see reegel tähendab seda, liikmetel ei ole lubatud häirida teiste tööd, palun taltsutage ennast ja käituge sama hästi kui teised. kas tohin sellele vastata? ei, palun teid. rahvasaadik ütleb, et minul on õigus äh, seda teha kui see, selle lipu asemel oleks siin Euroopa Liidu lipp, siis äh, ei palutaks mul seda eemaldada. Te segate kolleegide tööd, äh, jätkame nüüd järgmise kõnelejaga, härra Panagiotis, palun. Yes. Mr President. Panagiotis, floor is yours. härra Panagiotis, palun, aitäh. Kohvas Panagiotis. minu nimi on Panagiotis Kohvas. mina olen Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomitee liige seega tänan teid, et ka mulle sõna andsite. mina tahaksin tõstatada mõned küsimused. esiteks kuulasin väga tähelepanelikult kõnelejaid ning äh, need probleemid, mida praegu arutatakse, kuulasin ka võimalikke lahendusi, millest räägiti, meil on võimalus äh, siin midagi teha, me peame vaatama, mis on siin õiguslik osa ja mis on meie emotsia-, emotsionaalne reaktsioon. kas me Euroopas soovime rändajaid näha, kas meil on neid vaja, need on tähtsad küsimused, kas me lihtsalt eeldame, et meil Euroopas on see rändajate arv saavutatud, mida me soovime, see, pärast seda tuleb otsustada, kes on pagulane, kes on majandusrändaja, kas pagulane on inimene, kes on olnud sõja tõttu sunnitud lahkuma oma rii-, koduriigist või kliimamuutuste tõttu või finantsprobleemide tõttu, kas kõigi nende puhul on tegemist pagulastega, me ei ole äh, suutnud seda isegi ära otsustada veel ning kui see küsimus on lahendatud, on järgmine küsimus, kellel on õigus siia jääda. õigus jääda, nagu me teame, antakse neile, kellel on õigus äh, varjupaigale, aga kes need siis on, need pagulased, kellel on varjupaiga õigus, kas me lihtsalt jätkame rääkimist, ilma et me jõuaksime mingisuguste tulemusteni eirates seda, mida kõnelejad on öelnud. kui me otsustame, et inimesel ei ole õigust jääda, tuleb tagasi saata, siis äh, tekib küsimus, kuhu ta tagasi saadetakse, kas esimesse sisenemise riiki või äh, riiki, kust ta tuli enne seda, kas Türki või mõnda Aafrika riiki või äh, päritoluriiki ning kes vastutab äh, tema tagasisaatmise eest, kas esimese sisenemise riik, mõni Euroopa Liidu riik äh, ja võtan otsad kokku, kui tegemist on esimese sisenemise riigiga, siis vahel ei ole Afganistan või Pakistan nõus neid inimesi vastu võtma. hoian nüüd aega kokku, me soovime ka kuulata ära panelistide vastused seega on nüüd aeg anda neile jälle tagasi sõnajärg kasutame sama järjekorda, mis äh, alguses, nimelt äh, proua Catherine Wallard ja härra Papa Georgopoulos. Catherine Wallard ja Stavros Papa Georgopoulos, palun. aitäh, vastaksin mõnele küsimusele mis on suunatud tulevikku, mis võiks kokkuleppes olla, mida me ootame sellest ettepanekust, sajad kodanikuühiskonna organisatsioonid on alla kirjutanud sellele, mida meiegi soovime näha selles ettepanekus. esiteks laiendatud piirimenetlus, millele viitas ka üks liige, meie leiame, et see langetaks menetlusstandardid, see ei oleks tõhus, see viiks vaid massilisele kinnipidamisele, kinnipidamiskeskustes, inimesi ei saa ju tagasi saata äh, ting-, põhjustel, mis tulenevad päritoluriikidest selline kohustuslik piirimenetlus suurendab ainult piiriäärsete riikide vastutust ja koormust kõige rohkem kannatavad äh, selles pagulases, nemad on, nemad on ju need, kes otsivad kaitset, kes peavad piire ületama. selle asemel oleme meie teinud ettepaneku keskenduda kinnipidamisele praeguse varjupaigaõiguses äh, vastuvõtt, menetlused, äh, kvalifikatsioon, kõik see, mis on paika pandud, tuleb tegeleda rakenduslike lünkadega, millele me oleme tähelepanu juhtinud, kus need on mm. -hmm tuleb äh, suurendada äh, eeskirjadest kinnipidamist, tuleb algatada sisuline reform Dublini määruse osas, kuidas vastutust paremini jagada, aga vahe, seni, kuni seda tehakse, ajutised solidaarsusmeetmed, artiklist seitseteist tulenev vastutus ning äh, poliitilised otsused, mis pe-, peaksid kinni rändajate õigustest, põhiõigustest, millele ka liikmed on viidanud, liikmesriikide erinev tõlgendus äh, tuleb samuti ettepanekus katta äh, turvalised ja seaduslikud rändeteed, neid võimalusi pakkuda, samuti parem kaasatus äh, et vähendada ebaseaduslikku rännet, need on meie esimesed ettepanekud selle asemel, et äh, pakutakse ebaadekvaatseid solidaarsusmeetmeid ja laiendatakse piirimenetlust. It's your Alexander Deschalou for your. Alexander Deschalou, palun jah, aitäh. seoses proua Kelleri tähelepanekuga Dublini menetluse läbi teinud inimeste kogemusega ja selle arvestamisega me oleme vestelnud üle saja inimesega, kes on sellega kokku puutunud ja mis, mis puudutab uut ettepanekut, siis sellega seoses soovib ka UNHCR paremat Äh, pere ühendamise me-, mehhanismi toimimist, äh, lisaks ei leia me, et äh, piirimenetlus peaks olema kohustuslik, peaks kiirendama või lihtsustama selle asemel menetlust nii tõendatud alus, äh, hea alusega taotluste kui aluseta taotluste puhul tuleb arvesse võtta taotlejate olukorda konkreetsel juhul, äh, arvestada, arvestama ei peaks sisenemise meetodit, sellele me viidanud ühes teises oma uuringus äh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta keskpaigast, võin selles edastada neile, kes soovivad vastutust tuleb jagada, mitte edasi lükata, oleme teinud soovituse, et tuleb toetada Euroopa Liidu solidaarsusmehhanismide kaudu neid riike, kellele langeb ebaproportsionaalne koormus, tuleks välja töötada vahendid selleks, et oleks piisav toetus, mida liikmesriigid üksteisele võimaldada saavad, me varjupaigasüsteemides tuleks integreerida äh, tehniline ja rahaline to-, toetus äh, vähem mõjutatud liikmesriikide poolt äh, ning äh, arvestada tuleb nii sisemist kui välist rändemõõdet, väline mõõde ei peaks olema siin Euroopa Liidu sisesest solidaarsusmehhanismist olulisem edasi Euroopa Komisjon, proua Johanna Darmani. aitäh! mulle sõna andmast, aitäh ka raportöörile, mis puudutab andmeid, millele viitasin, tegemist oli Eurostati andmetega, hea meelega äh, räägin teile lähemalt, kui soovite, aga vasta, vastamaks küsimusele kakskümmend kaks tuhat Äh, see arv, millele viitasite, oleme näinud äh, aastatest kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kaheksateist äh, reaalselt selliseid muudatusi, aastast kaks tuhat viisteist oli kaks kontaktkomisjoni, mis on nüüd parem olukord, komisjon esitas pärast seda oma reformi ettepaneku ning suurem töö oligi seotud reformi endaga nagu te teate, asepresident Kiinas ning volinik äh, Johanson äh, reisivad kõikidesse liikmesriikidesse, kaks kolmandikku riike on juba läbi käidud, veebruari lõpuks on kavas äh, kõigi kohtumistega ühele poole saada, need on olulised selleks, et me saaksime teada, mida liikmesriigid soovivad äh, uuest ettepanekust ja, ja selle ettevalmistamisega seotud arvamused äh, püüame samuti arvesse võtta. on selge, et me püüame põhjalikult läbi vaadata rände ja varjupaiga küsimused nii, et see toetaks Euroopa ühtsust, solidaarsuselement ei tohi olla valikuline. praegu saan öelda vaid seda, kindlasti volinik tuleb ise oma arvamust avaldama. härra Ward Lutin EASA-st, palun. jah, aitäh. mis puudutab proua Kelleri küsimust, mida me saame omalt poolt veel teha, tahan täpsustada, me kohtume sagedamini kui kaks korda aastas juhtrühma tasandil äh, meil on ka neli temaatilist kohtumist, kaks äh, programmidega seotud kohtumist, ega me tegeleme pidevalt selle tööga, liikmesriigid on tehnilisel tasandil kogu aeg töösse kaasatud, püüamegi keskenduda tehnilisele tasandile, praegu Äh, töötame välja praktilist juhendit, praktilist, see praktiline juhend äh, aastast kaks tuhat üheksateist oktoobrikuust pärit on üsna uus, loodetavasti kasutatakse seda palju, aga praegu on seda veel vara hinnata. muidugi ei ole need siduvad juhised, kuid äh, loodame, et kuna liikmesriigid osalesid nende koostamisel, siis neid ka kasutatakse liikmesriikides. meil ei ole mandaati äh, Äh, selle jälgimiseks, äh, küll aga töötame välja pehmeid meetmeid selle toetuseks. edasi äh, küsimus laiendada programmi Lääne-Balkani riikidele. meil on võimekuse suurendamise projektid töös lään-, koostöös Lääne-Balkani riikidega, vastuvõtukeskused Dublini äh, määrus muidugi ei ole neie, nende jaoks siduv, aga töötame koos nendega vastuvõtutingimuste, vastuvõtuküsimuste, varjupaigamenetluste, ka pidades silmas ka nende võimalikku liitumist. aitäh, suur tänu. Karen Mets, palun, Save the Children. aitäh, suur tänu, et te tunnete huvi ka reaalsete laste vastu, kellega me igapäevatöös kokku puutume. mis puudutab solidaarsusküsimust, siis esiteks on vaja muidugi ühtlustada liikmesriikide süsteeme, kui süsteemid oleksid võimalikult kõrge standardi alusel ühtlustatud, oleks sellest muidugi tohutult abi. rände fondist oleks väga palju kasu, osad riigid tagastavad need summad, kuna nad ei soovi äh, ühtlustamisega tegeleda, on vaja, et ka piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused ja organisatsioonid, et neil oleks tagatud ligipääs nendele vahenditele, kuna just nemad teevad seda tööd koha peal, nemad on need, kes aitavad tõsta kaitsestandardeid. väga tähtis on seda aspekti silmas pidada Dublin neli raames on juba tehtud lastekaitsega seoses äh, häid ettepanekuid, kiirendatud menetlus perekonna taasühendamiseks, näiteks Dublin neljas on ka näiteks ette nähtud skeem, kus Itaaliast ja Kreekast toodi Ühendkuningriiki lapsi, see on tõesti parim tava, kuna arvestatakse laste parim laste huvidega. Need on kaks konkreetset meedet, mida saab laste aitamiseks kasutada. kui paremini on kaasatud kohalikud piirkondlikud omavalitsused äh, solidaarsusmehhanismidesse, see on väga tähtis, mitmes riigis on kohalikud omavalitsused ka sel teemal juba sõna võtnud, kuna nad tahavad panustada, seega see võimalus peaks neil olema mis puudutab välist mõõdet Indoneesias, Bosnia-Hertsegoviinas, Serbias töötame äh, muidugi tuleb kolmandates riikides kaitsemehhanisme tugevdada, aga me peame tagama, et nad tuleksid toime varjupaiga taotluste läbivaatamisega. Bosnia-Hertsegoviinas näiteks on väga vähestel inimestel varjupaigasüsteemile ligipääs. me peame tagama, et need riigid oleksid valmis äh, rändajatega toime tulema ning tagasisaatmisest paar sõna, kuna ka seda mainiti, me töötame ka Afganistanis, äh, äh, keegi mainis laste tagasisaatmist Afganistani me peame silmas pidama, mis olukord neid seal ootab, tuhanded inimesed Iraanist Pakistanist saadetakse praegu tagasi Afganistani. konflikt eh, on aga üha intensiivsem ja seda olukorda eiratakse. olukord ta koha peal on aga vaja ka arvesse võtta, kui me töötame välja mingisugust Euroopa lähenemist. me ei pea vaatama ainult Euroopasse, vaid va-, arvestama ka nende kolmandate riikide suveräänsust. aitäh, hea professor Majani, palun. aitäh. alustaksin raportööri tähelepaneku. me peaksime me inimeste tausta paremini äh, mõistma jah, muidugi me peame seda tegema ja üks probleem Dublini süsteemist äh, praegu on, et Äh, see peaks toimuma peaaegu automaatiliselt, massiviisiliselt, aga kuna süsteem ei toimi, siis ei ole probleem konkreetselt Dublini üksustes, ma tean inimesi, kes seal töötavad, nad pingutavad selle nimel, et süsteem hästi tööle panna süsteemi eesmärgiks on inimesi menetleda kiiresti, ilma nende olukorda arvesse võtmata, see aga tekitab palju probleeme, usaldamatust, lisakulusid, mis on seotud äh, liigse sunniga ja nii edasi ja nii edasi. lisaks küsimused, mille, mille härra Tobias minule suunas, äh, nendele vastates saan vastata ka teiste rahvasaadikute küsimustele kas piirimenetlus aitaks eristada majandusrändajaid pagulastest? majandusrändaja eristamine pagulasest toimub menetluse käigus, menetlus selleks ongi paika pandud. kui me toome menetluse piirile, siis ei lahendata sellega seda konkreetset probleemi, see äh, viiakse lihtsalt teise kohta. muidugi see on võimalik, aga tuleb lahendada ka sisulised probleemid, kuidas äh, vältida, et äh, see viib pikaaegs, pikaajalise kehvades tingimustes kinnipidamiseni. see on tohutu logistiline probleem, kuidas me saame tagada, et, et sellist olukorda ei teki ning teiseks, kes kannab need kulud? kas me tahame öelda, et piiririigid peaksid kandma kõik varjupa-, Euroopa varjupaigamenetlusega seotud kulud? miks, miks see peaks nii olema? kas siis Euroopa Liit peaks katma need kulud? me ei tea, kuidas see toimima hakkaks, aga me peaksime seda teadma, enne kui me seda teeme ning äh, kuhu viiakse need inimesed, kellele äh, Äh, kes vajavad kaitset, kas nad saavad ise valida, kuhu nad lähevad, kas nad viiakse sunniviisiliselt kuhugi, kas nad ise teavad, kuhu nad viiakse, seega piirile menetluse viimine ei lahenda probleeme, probleem tuleb lahendada sisuliselt, äh, sellest sõltub, kas süsteem hakkab toimima või mitte. otseselt probleemi see ei lahendaks. kui me aga kasutaksime mingisugust eelnevat sõelumist, mina töötan Šveitsis, nemad on kasutanud mitmeid reforme oma äh, varjupaiga äh, õiguses. Äh, iga-aastaselt peaaegu on reforme neil tehtud, nad on proovinud mitmesuguseid kriteeriume, sõelumismenetlusi ning nad jõudsid järeldusele, et nad kaotavad sellega lihtsalt aega ja raha. palju lihtsam on äh, panna paika vähesed tingimused, aga põhjalik ja hea varjupaigasüsteem seega me võib-olla tekitame sellega endale hoopis probleeme juurde. teine küsimus, kohustuslik ümberjagamine, kui see teile ei sobi, siis kuidas parandada solidaarsust, see on väga keeruline küsimus, millele vastata ühe minuti jooksul, mina olen üsna põhjalikult kirjutanud sel teemal, olen vägagi valmis sekretäriaadile need edastama mõned äh, minu kirjatükkidest on lausa Euroopa Parlamendi jaoks koostatud, kõige tähtsam, ma ütleksin, et on vähendada aega ja kulusid äh, selle vahel, kui inimene jõuab kohale ja saab, äh, lõpp, lõpeb tema menetlus me teame, et taotlus vaadatakse läbi seal, kus see esitatakse, kui just ei saa isiku nõusolekul viia teda üle sinna, kus tal on äh, pereliikmed või mõnda väiksema koormusega riiki. siin on just tähtis isiku nõusolek, sest vastasel juhul me peame rääkima jälle õiguslikust menetlusest, sunniviisiliselt edastamise, äh, edasisaatmisest ja nii edasi muidugi see tähendab, et vastutus ja kulud on ebaühtlaselt jaotunud, aga selle jaoks ju Euroopa Liidu eelarve ongi praegu on ülekandeid väga vähe tehtud ja nendega ei saa katta kaugeltki vastuvõtu ja menetlusega seotud kulu, kulusid. miks see olukord ei tohiks selline olla, kui me lähtuksime oma põhimõtetest? ning lõpetuseks, üks probleemide põhjuseid on see, et taotlejad kardavad, et nad jäävad igaveseks pidama kuhugi, kus neil ei ole eh, ühtki pereliikmeid, tuttavaid, ühtegi seost. kui neile lubatakse, et lõpuks äh, antakse neile kaitse, kui neile kaitse antakse, saavad nad edasi liikuda sinna, kus neil on töövõimalused, perekond ja nii edasi. kas see ei ole mitte mustvalgelt juba artiklis seitseteist kirjas, minu jaoks on need äh, just need punktid, millega saab äh, probleemi lahendada, kui te minuga nõus ei ole, siis arutan seda teiega hea meelega. lõpetuseks proua Ernst äh, ja perekonna ühendamisega seotud klauslid, mida uues ettepanekus teha, see on ju üsna selge, kui olete kuulanud tänaseid ettekandeid, on vaja laiendada teataval määral äh, praegu kehtivaid klausleid selleks, et need kehtiksid äh, rohkem kui teatavate erandite puhul ainult. on vaja selgemat ja ligipääsetavat äh, tõendamisvõimalust Dublin kolm ja selle rakendusmäärus on juba pakkunud mitmeid võimalusi selleks, et olukorda lahendada ja viitan jälle oma avaldatud uurimusele, äsja avaldasin uurimuse sellest, kuidas rakendatakse ja kasutatakse perekonna taasühendamise klausleid ja hea meelega edastan ka selle sekretariaadile. põhisõnum on siin see, et on mitmeid tõlgendamisvõimalusi, mis takistavad perekonna taasühendamise klauslite täielikku rakendamist tegelikult saaks neid klausleid rakendada palju rohkem, kui seda praegu tehakse, aitäh! aitäh, tuletaksin teile meelde, kes te siin kohal veel olete. me jätkame kell kolm ja pärastlõunal on samuti tihe ajakava, kõigepealt struktureeritud dialoog asepresident Jouruga ja seejärel äh, asepresident äh, Hiinasega ning pärast praegust koosolekut on meil ka koordinaatorite koosolek ja lõppsõnadeks annan ma teile nüüd veel sõna raportöörile. proua Keller, palun. ja äh, maksimaalselt viis minutit. suur tänu, esimees, sooviksin tänada kõiki äh, osalemise eest, äh, nii kõiki, kes siin ettekandeid tegid, kõiki saadikuid ja teisi osad kõnelejad on juba lahkunud, aga tahaksin rõhutada eh, seda positiivset suhtumist, rakendada oma teadmisi. loomulikult on eh, olemas ka teatud piirangud, aga igal juhul on tahe koos paremini edasi tegutseda ja tahaksin teid tänada selle positiivse energia ja tahte eest. see suhtumine, eh, mis on meile kõigile ühine ja tahaksin rääkida osadest teemadest äh, nagu juhtimine, koostöö jätkamine, tihedamad kohtumised, kuidas äh, arendada usaldust, paljud teist viitasid sellele. lisaks mina usun väga palju sellesse, mis puudutab äh, Äh, neid voogusid ning järele mõelda, kuidas kõige paremini toetada perede ühinemist ka äh, professionaalne ränne, kvalifitseeritud äh, inimeste ränne. ja lisaks, mis puudutab neid ajapiirangud, ning äh, tõesti kulub äh, mingisugune asjalik aeg selleks, et analüüsida olukorda ja siis on see aeg, mis läheb raisku, mis tekitab äh, viivitusi, mis on seotud ebatõhususega meie suhetes. Need olid mõned märkuse pool, minu poolt suur tänu, härra esimees, selle hommikupoolse koosoleku korraldamise eest, meil on veel pikk tee käia sellel ühisel, ühises töös, et paremini rakendada meie varjupaiga õigust ja rahvusvahelisi kohustusi täita. suur tänu, proua Keller, te olete raportöör. ja tõesti, tegemist on väga olulise teemaga ja meil oli väga viljakas äh, arutelu siin ja me oleme väga, me pühendasime sellele erilisele kuulumisele terve hommikupooliku. tuletaksin teile meelde, et me jätkame koosolekuga kell kolm. ja nüüd annaksin teile teada, et me jätkame tööd siinsamas kell kolm, aga praegu veel ka koordinaatorite koosolek, aitäh!